right. hästi, me oleme juba piisavalt kaua oodanud, et variraportöörid kõik kohale jõuaksid. aga me ei saa istungi algust igavesti edasi lükata, niisiis asume esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorra kinnita-, kinnitamine. keegi vastu ei ole, seega loeme päevakorra kinnitatuks, edasi juhataja teadaanded. hetkel teadaandeid ei ole niisiis jõuamegi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande üheksanda aasta aruanne ning annan sõna härra Kutašile. aitäh. siin raportis ei ole mitte üksnes analüüsitud kahe tuhande üheksandal aastal äh, panga tegevust, vaid äh, siin on äh, tehtud ka ettepanekuid Euroopa Investeerimispanga tulevaseks tegevuseks teatavate projektide kohta ja teatavate võimaluste kohta investeerida rohkem energia infrastruktuuri projektidesse ja muudesse projektidesse, mida ta oleks vaja toetada. täna Euroopa Komisjon algatab avaliku äh, konsulteerimise selle alga-, äh, viimase algatuse kohta. ma olen äh, käsitlenud ka ähm, maksuparadiise, ma tahan tänada kolleege, kes on teinud äh, täiendavaid ettepanekuid minu raporti kohta ja mul on kompromissmuudatusettepanekud äh, pankade reitingute kohta, VKE-de kohta ja mõned muudatusettepanekud ka äh, liituvate riikide kohta. ma arvan, et infrastruktuuriprojekte on vaja toetada, eriti neid, mis äh, puudutavad keskkonnakaitset äh, ja jätkusuutlikku arengut äh, ma toetan muudatusettepanekuid kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, kolmkümmend viis ja ma arvan, et täiendav rahastamise paindlikkus ei peaks panga reitingut mõjutama see puudutab eelkõige viiendat muudatusettepanekut, mille on esitanud proua Anderson, proua Kall ja see puudutab ka muudatusettepanekut seitse. ma toetan oma raportis äh, VKI-de paremat rahastamist ja paremat äh, juurdepääsu finantsvahendajatele, äh, Euroopa Investeerimispanga vahenditele ma toetan sellega muudatusettepanekut üksteist, kaksteist ja kolmteist. mis puudutab nüüd konvergentsirežiimi, siis Euroopa Investeerimispank peaks oma projekte analüüsima eh, selles osas, et neid, neid eh, et need oleksid paindlikumad ja et nendega toetataks uute töökohtade loomist. nii et ma toetan muudatusettepanekuid üheksateist ja kakskümmend proua Kallilt ja muudatusettepanekuid kakskümmend üks proua Hübnerilt. mis puudutab liitumist, liituvaid riike, siis siis äh, Euroopa Investeerimispank peaks toetama äh, projekte, mis on olulised energeetika valdkonna jaoks. ma üritan muudatusettepanekuid nelikümmend seitse, nelikümmend kaheksa ja nelikümmend üheksa kokku võtta ühte kompromissmuudatusettepanekusse. täna on ka ette nähtud äh, äh, dokumendi vastuvõtmine, mille äh, üle hääletus toimub viieteistkümnendal märtsil, nii et ma palun, et kõik kolleegid, kõik variraportöörid mm, homme mm, äh, üheteistkümne ja kaheteistkümne vahel oleksid äh, saalis VIP null kaks null neli. ma üritan teiega kokkuleppele jõuda nende kompromissmuudatusettepanekute osas, äh, mida ma täna õhtul üritan veel välja töötada aitäh. aitäh, proua Hüübner järgmisena. I hope I am, um, I am heard. aitäh. mina tahaksin omalt poolt öelda, et ma pean seda raportit tõesti väga heaks me püüdsime hoiduda muudatusettepanekutest, mis esialgset teksti muudavad. me lihtsalt üritasime sellesse raportisse mõningaid ideesid juurde lisada, et raport oleks põhjalikum oma muudatusettepanekutes keskendusin ma eh, investeerimispanga kahele tegevusele, mis on seotud majanduskasvu edendamisega. Eh, esiteks siis sellele, et meil oleks uuen, uuenduslik lähenemine rahas, rahastamisvahenditele eh, ja just nendele rahastamisvahenditele, mis toimivad läbi selliste institutsioonide nagu Euroopa Investeerimispakt, pank samuti eh, keskendusin igasugustele laenudele, uutele riskijagamismeetoditele, tagatistele, need oleksid lihtsalt mõningad näited nendest rahastamisvahenditest, mida minu arvates tuleks laiendada ja täiustada. teine asi, mis minu arvates on äärmiselt oluline, eh, investeerimispanga rahade juures äh, on siis finantsvõimenduse efekt. nii et, et me saaksime siis läbi selle rahastamise kaasata ka erasektorist tulevaid vahendeid. ma arvan, et selles osas on investeerimispangal juba väga head ko kogemused äh, koostöös Euroopa Komisjoniga. näiteks Euroopa ühtekuuluvuspoliitika vallas meil on olemas kolme liiki algatusi, kus sellist finantsvõimendust on kasutatud Äh, on kasutatud siis struktuurifondide puhul läbi äh, Euroopa Investeerimispanga. me oleme niimoodi äh, rahastanud suuri infrastruktuuriprojekte transpordi ja energeetika vallas ja tulevikus on selliste projektide rahastamine just väga suureks väljakutseks Euroopa Liidule ning avalikest vahenditest lihtsalt ei piisa, see ei ole lahendus seetõttu tuleb avalikke vahendeid kasutada niimoodi, et me saaksime kaasata ka erasektori ning äh, esitasin muudatusettepaneku ka nõndanimetatud projekti võlakirjade kohta. ma arvan, et äh, ka sel moel saab erakapitali kaasata niisiis ma tahaksin öelda, et ma toetaksin enamikke muudatusettepanekutest, mis on esitatud ja ma tahaksin, et siis uuenduslik rahastamine ja finantsvõimenduse aspekt leiaksid raportis samuti kajastamist. aitäh! aitäh! kas keegi veel soovib sellel teemal sõna võtta? härra Paska, palun oui, bonjour euh.... aitäh, tere kõigile. ma tahaks kõigepealt öelda, et Roheliste fraktsioon oli äh, selle raportiga esitatud kujul üpris rahul. nii et äh, meil on mõningaid väikseid mm, kohandusi, mitte suuri muudatusettepanekuid. ma tahaksin keskenduda kolmele aspektile, esimene puudutab äh, sel-, seda, et meie arvates on vaja minna kaugemale kliimaküsimustega ja energeetikaküsimustega. ma arvan, et on vaja selles raportis täpsustada, et EIB peab olema teeraja ja äh, äh ökoloogiliste projektide rahastamises praegune äh, ma-, nafta hind äh, meenutab meile, et Euroopa Liit väga sõltub äh, Äh, ülejäänud maailma osadest äh, ja Euroopa investeerimispank peaks olema katalüsaator selleks, et äh, luua selliseid uusi finantseerimisvõimalusi, mis võimaldaksid vähendada CO2 heidet ja sama puudutab ka Euroopa Investeerimispanga projekte, investeerimist äh, Ähm, söe baasil töötavatesse ettevõtetesse. Äh, selge on see, et äh, raske on ähm, mõne kuu jooksul ühelt mudelilt äh, tei-, teisele üle minna, aga on võimalik järk-järguliselt üle minna ja soodustada üleminekut avalike vahenditega, et selline üleminek oleks meie meelest üpris kooskõlas Euroopa Liidu keskpikkade eesmärkidega ja kolmas asi puudutab neid projektivõlakirju, me soo-, sooviksime neid siduda rohkem äh, Euroopa majanduse üleminekuga rohelisemale majandusele ning viimane asi, maksuparandisid, maksuparadiisid, äh, meie jaoks on see, mis raportis ära toodud on, piisavalt äh, hea, aga ähm, kuna Euroopa äh, Investeerimispank ütleb, et neil on olemas äh, vastav poliitika ja äh, kontroll nende ettevõtete üle, keda nad finantseerivad, siis tuleks rohkem nõuda neilt aruandlust mm, selle kohta, et kui palju ettevõtteid kui paljude ettevõtete puhul on otsustatud, et nad ei ole kooskõlas Euroopa Investeerimispanga poliitikaga eh, maksuparadiiside suhtes, nii et vaja oleks eh, selliseid konkreetseid järeldusi, mis puudutavad eh, panga poliitikat maksuparadiiside osas. vaja on minna veidi kaugemale sellistest üldistest kohustustest, vaid vaja on näha, et millised on sellise poliitika konkreetsed tulemused, aitäh! Anybody... kas keegi veel soovib sõna saada? jah, Jean-Paul, palun. Um, proua, palun vabandust, ma tahtsin siin kodukorda siin meelde tuletada, et ma tahaks, et äh, me kas paneme kõigi äh, fraktsioonide sildid üles või äh, siis mitte ühegi fraktsiooni silte üles, et praegu on tegemist äh, Äh, saaliga, kus toimub komisjoni istung, äh, mitte äh, fraktsiooni istung, nii et palun pange need ülejäänud sildid ka üles. Sorry, siis our group vabandust, tegemist on tõesti ALDE fraktsiooni saaliga, aga fraktsiooni istung ei toimu tõesti hetkel veel siin saalis. However, Jean-Paul, it's me that has to look at aga Jean-Paul, mina olen see, kes peab neid jõllitama, mitte sina. nii et, et võib-olla jah, minule nad mõjuvad vähem solvavalt isegi kui ma äh, olen seljaga nende siltide poole, ma näen neid ikkagi. Äh, ahaa, sul on siis silmad kuklas, koordinaatori jaoks on see muidugi väga hea. kui keegi rohkem sõna ei soovi, Udo, jah, palun um,. Uh... aitäh, selleks, et nüüd reageerida Jean-Pauli märkusele, võiksin ma teha ettepaneku, et kui me, kui meie koosolek on jälle liberaalide saalis, et siis me võiksime nii palju liberaalide äh, loosungeid üles panna, kui meil siin liikmeid on, äh, siis me äh, võtaks arvesse seda, et liberaalide fraktsioonis on inimestel tavaks pigem isiklikke seisukohti esindada. aga ma nüüd äh, tuleksin meie sõbra ja kolleegi Kutoše raporti juurde. ma arvan, et äh, me peaksime olema rahul sellega, et me nii olulise teema osas, et kuidas me Euroopa Investeerimispangaga edasi suhtleme, et äh, kuidas me saame neid instrumente edendada, mis meil on ja, ja kasutada neid ära kriisi vastu võitlemiseks äh, et ma olen, võime olla väga rahul äh, härra Kutoši ettepanekuga ja ma kutsun kõiki üles tegema viljakat koostööd temaga uh,. aitäh. Kei on samuti sõna palunud. ma võin äh, teile öelda, et äh, kell kolm ma tõesti kontrollisin ka, kui palju saalikuid riigi, saalis oli, aga nüüd Kei, palun ma tahaksin rääkida nendest projektivõlakirjadest, millele mitmed kolleegid on äh, viidanud. on tõesti kahetsusväärne, et kaks komisjoni on äh, siin omavahel kokku põrganud. Äh, ajutine komisjon praegu istub koos ja arutab projektivõlakirjade teemat koos Euroopa Komisjoniga ja mina tõesti tahaksin ka seal olla ja kuulata mis räägitakse, eriti arvestades, et ka konsultatsioonidokument avaldati täna ja tõesti äh, Äh, tegemist on teemaga, mis mõjutab ka investeerimispanga tegevust ja üldse seda, kuidas Euroopa Liit hakkab tulevikus suuri projekte rahastama, nii et me ei saaks lubada sellist huvide kokkupõrget komisjoni komisjonide vahel ja ma olen kindel, et paljud siin saalis oleks huvitatud, mis selles teises komisjonis praegu toimub. eriti raske on olukord nende jaoks eh, meist, kes me oleme mõlemas komisjonis saadikud, mina ja Pascal ja teised, me oleme tulnud siia sellele komisjoni koosolekule, aga me tahaksime olla tegelikult ka teises komisjonis Äh, projekti võlakirjadega seoses tahaksin ma, et ka meie komisjon äh, arutaks seda teemat väga tõsiselt äh, väljaspool investeerimispanga aastaaruande konteksti. tegemist on tohutult olulise teemaga, tegemist on väga suure erinevusega selles mõttes, kuidas me asju varem oleme rahastanud. me peame me oleme siin äh, meie komisjonis äh, kritiseerinud seda metodoloogiat, mida pangad ja ettevõtted kasutavad ja nüüd korraga pakume midagi samasugust ise välja Euroopa Liidu eelarve jaoks. ma arvan, et me peaksime seda teemat väga põhjalikult arutama, panema paika parameetrid. siiamaani ma olen aru saanud, et investeerimispank oli ainuke, kes hakkab selliseid võlakirju emiteerima, aga äh, selle dokumendi põhjal, mida ma just lugesin, pakutakse välja veel ühe äh, organi loomine, äh, mis ei oleks siis äh, see investeerimispank, nii et, et ma arvan, et midagi on selles valdkonnas tea-, käimas ja meie siin komisjonis ei tea, millised need üksikasjad täpselt on. seetõttu ma kutsuksingi meie esimeest üles välja selgitama nii palju üksikasju kui võimalik, sest tegemist on olulise teemaga, millega me peame tegelema jah, tõepoolest, tegemist on asjaga, millega, millest ma olen teises kontekstis juba kõnelnud. Alessandro Caroreno on meil täna siin Euroopa Investeerimispangast. ta on Euroopas äh, välispoliitika osakonna juhataja, ma ei tea, kas temal on meile mingit täiendavat infot anda? aitäh! jah, mis puudutab äh, konkreetselt neid projekti võlakirju, nagu te teate, me täna käivitasime avaliku konsultatsiooni koos Euroopa Komisjoniga meie president äh, on praegu just Shue komisjonis, äh, kus ta peab siis uuenduslikest rahastamisvahenditest kõnelema ja ma olen täiesti kindel, et ta tuleb hea meelega ka teie komisjoni, kui te seda soovite. et siis ees, äh, arutada seda teemat ka teiega üksikasjalikumalt. igatahes lihtsalt mõned konkreetsed asjad Neid äh, võlakirju ei hakka emiteerima mitte investeerimispank ega ka Euroopa Liit, vaid eraettevõtted, kes vastutavad siis konkreetsete projektide elluviimise eest. me praegu uurime võimalust, kuidas siis kasutada Euroopa äh, eelarvet koos siis äh, investeerimispanga võimalustega, et neid võlakirju tagada Äh, niimoodi, et tegemist oleks tõesti võlakirjadega, mis äh, tooksid juurde ka erasektori investeeringuid. nii et, et tegemist ei ole siis sellise võlakirjaga, mida hakkab emiteerima Euroopa Liit või investeerimispank. kui soovite, siis me oleme valmis edastama teile ka kirjaliku dokumendi, kus on siis äh, kirjas need ideed, mida komisjonis praegu on käsitletud, aga te peate aru saama, et asjad on kõik lahtised ja töö veel käib nüüd aga räägiksin ka mõnedest teistest asjadest. kõigepealt sooviksin tänada raportööri härra Kutast suurepärase töö eest. samuti sooviksin tänada neid, kes tegid muudatusettepanekuid. meie vaatevinklist on kõik need muudatusettepanekud väga teretulnud. mis puudutab nüüd VKE-sid, siis tahaksin öelda, et me oleme just avaldanud oma andmed kahe tuhande kümnenda aasta kohta ja kogu äh, rahastamine, mida me siis VKE-dele äh, andsime, ületas äh, selle summa, mis esialgselt oli ette nähtud, see oli siis kolmkümmend miljardit eurot. me oleme kahe tuhande üheksandast aastast alates käivitanud uusi projekte VKE-de jaoks äh, läbirääkimisi, liitumisläbirääkimisi pidavates riikides ja nende Äh, sellega käib kaasas loomulikult ka suurem läbipaistvus ja samuti siis äh, vahendavad institutsioonid peavad siis äh, tagama ka omapoolse rahastamine lisaks siis sellele rahale, mis tuleb Euroopa Liidult. niisiis, ma olen kindel, et parlamendi toetusel saame me tulevikus saavutada veelgi paremaid tulemu-, tulemusi mis puudutab nüüd neid äh, maksuvabasid äh, keskusi, siis nagu te teate, me oleme välja töötanud äh, kahe tuhande üheksandast aastast alates uue poliitika ning me usume, et see poliitika suudab tagada selle, et ähm, neil äh, finantsvahendajatel tõesti ei ole kontakte maksuvabade keskustega, aga antud hetkel me peame tuginema nendele nimekirjadele, mis on välja töötatud teiste rahvusvaheliste organisatsioonide poolt. Euroopa Liidul endal sellist ametlikku nimekirja ei ole, seetõttu me peamegi tuginema teiste organisatsioonide nimekirjadele meil ei ole nimekirja, siis oma maksuparadiiside nimekirja, me äh, tugineme siis OSCD ja teiste institutsioonide nimekirjadele. lõpetuseks äh, veel finantsvõimenduse kohta, millest siin räägiti. me leiame, et äh, meil on tõesti olemas potentsiaal finantsvõimendust suurendada just nimelt selleks, et eh, eelarvevahendeid võimalikult hästi ära kasutada ning eh, nagu siin alguses eh, öeldi, säilitada ikkagi ka investeerimispanga kolme A reiting. see on väga oluline selleks, et saada, saada laene. ja sellega ma oma sõnavõtu lõpetaksingi ning kui te tahate veel vastuseid mingitele konkreetsetele küsimustele, olen valmis vastama suur aitäh, mulle tuleb üks küsimus kohe pähe. Te ütlesite, et Euroopa Investeerimispank ei hakka neid võlakirju mitte emiteerima, vaid neid tagama. küsimus on selles, et, et oma bilansis, kust te seda tagamist hakkate äh, näitama äh, kas äh, see on võrreldav sellega, mida liikmesriikidele on Eurostati poolt öeldud, et nad peavad oma bilanssi panema kõik need, need tagatised, mida nad annavad? võib-olla te soovite sellele küsimusele vastata, aga igatahes on see seotud selle bilansi teemaga, mille Kei tõstatas. kui lubate, jah kõik see leiab äh, bilansis kajastamist, äh, kõik need tagatised on Euroopa Investeerimispanga bilansis, samuti äh, leiavad nad kajastamist Euroopa Liidu eelarves, me, me oleme seda teinud ka mitmete teiste finantsinstrumentide puhul. nii et, et meil ei ole mitte mingisugust kavatsust midagi bilansist välja jätta e ei ole meil sellist kavatsust ei investeerimispangas ega sellist kavatsust pole ka Euroopa Komisjonil Euroopa eelarve osas. aitäh! härra Kutas, kas te soovite veel sõna? jah, lühidalt. kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege toetuse eest ja ideede eest. ma olen kindel, et me leiame kompromissid. mis puudutab arutelu projekti võlakirjade teemal, siis ma toetan seda ideed. minu arvates oleks hea, kui me kutsuksime härra Maisteri siia meie komisjoni et me tõesti saaksime siis äh, selgitada kõiki neid punkte, mis puudutavad tagatisi ja muud. nii et, et veel kord suur aitäh ja homme hommikul kell kümme arutame seda asja edasi, aitäh! aitäh! niisiis, nagu öeldi, hääletus peaks toimuma viieteistkümnendal märtsil ja täiskogule peaks see teema jõudma aprillis. ja nüüd Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab finantskonglomeraate ja annan sõna härra Stolojanile. Uh, palju tänu, lugupeetud juhataja. kõigepealt ma tahaksin südames tänada kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid, kes on omalt poolt esitanud muudatusettepanekuid minu raportile. tegemist on väga heade muudatusettepanekutega ja samuti tahaksin tänada meie nõunikku härra Banešit tema panuse eest, mis ta on teinud muudatusettepanekute analüüsil omalt poolt tahaksin öelda seda, et paljud äh, muudatusettepanekud, mis on välja pakutud, on sellised, millega ma saan nõustuda. osad nendest muudatusettepanekutest äh, keskenduvad äh, sellele, et oleks võimalik paremini defineerida mõningaid komisjoni poolt välja pakutud sõnastuse osi ma ei hakka välja tooma kõiki neid muudatusettepanekuid, mida ma saan täielikult äh, toetada, aga siinkohal tahaksin ma välja tuua need muudatusettepanekud, äh, mida me peaksime täiendavalt siin omavahel arutama ja mida me peaksime arutama ka hiljem koos äh, komisjoni ning nõukogu esindajatega esimene küsimus puudutab seda, et kuidas on võimalik kindlaks määrata, kas äh, grupi tegevus äh, on aset leidnud äh, põhiliselt finantssektoris. siin on tehtud erinevaid muudatusettepanekuid, härra Lambert on pakkunud välja muudatusettepaneku üheksakümmend kaks ning muudatusettepanek üheksakümmend kolm on laekunud proua Bowlesilt härra Lambert on teinud ettepaneku sätestada lävend, milleks oleks siis kümme protsenti. nii et kui finantstegevusgrupis äh, äh, ületab kümmet protsenti, arvestades äh, bilanssi reguleeritud ja mittereguleeritud sektori vahel ja, ja kui see on äh, kõrgem kui kümme protsenti kogu grupi eelarvest, siis on tegemist finantssektoriga grupi sees. Ehm, samuti on pakutud välja äh, neljakümneprotsendiline lävend ja lisaks sellele nõutakse äh, loa saamist Euroopa järelevalveasutusest, asutuselt, kes määrab kindlaks Ehm, kogu tegevuse panganduse, kindlustuse, investeerimissektoris, mis on äh, nii-öelda antud arvestuses asjakohane. mulle tundub, et härra Põulsi ettepanek vastab äh, paremini äh, sellele vajadusele kindlaks määrata tegevuse iseloom ja selle seotus finantssektoriga ja meie saame härra Põulsi ettepanekut toetada teine küsimus on seotud mitte reguleeritud finantsüksustega, sealhulgas ka eh, bilansivahend, eh, mis kuulub järelevalve alla finantskonglomeraadi Mm, raames. tegemist on muudatusettepanekuga eh, number sada kümme, mille on esitanud härra Lambert ja ma jagan härra Lamberti seisukohti selles küsimuses, mis on seotud mittereguleeritud finantsüksusega. Mm. probleem, mida ma tahaksin tõstatada siin, on seotud direktiivi eelnõu reguleerimisalaga. tahaksin teile meelde tuletada et äh, tegemist on kaheetapilise lähenemisega, mille alusel me muudame finantskonglomeraatide üle teostatavat järelevalvet. esimeses faasis on tehtud ettepanek kohandada olemasolevaid kehtivaid direktiive, võtmaks arvesse muudatuste mõju mille on kaasa toonud teiste direktiivide muutmine ning äh, kus on arvesse võetud ka uute direktiivide mõju, mis on seotud ähm, Euroopa järelevalveasutustega ja nende poolt teostatava järelevalvega. ja nüüd, äh, kui me hakkame mittereguleeritud finants üksusi arvestama siin bilansi vahendite alla, siis käesoleva direktiivi eelnõu raames toob see kaasa väga keerulise olukorra, kuna me ei tea, milline mõju on, milline on käesoleva ettepaneku mõju. ja meie arvates oleks parem jätta see ettepanek teise etappi ehk etappi, mis järgneb sellele, kui komisjon on täielikult analüüsinud kõik need muudatused, mis on vajalikud selleks, et teostada finantsjärelevalvet finantskonglomeratorite üle ja siis on komisjon tulnud eh, välja selle mõjude hinnangu järel alles uue ettepanekuga. üks küsimus on seotud ka alternatiivsete investeerimisfondi äh, valitsejatega. ma usun, et siin me mm, suudame jõuda heale kompromissile, küsimuseks on nimelt see, et e, kus peaksid need alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad asuma, e, e, kas investeeringute sektoris või, või mõnes muus finantssektoris ning härra Palts on teinud ettepaneku, teinud tegelikult väga hea ettepaneku, nimelt eraldada alternatiivsed investeerimisfondi valitsejad investeerimisteenuste alla või kui need alternatiivsed investeerimisfondide valitsejad töötavad äh, ainult ühes sektoris, siis nad asuksid selles konkreetses sektoris, kus nad tegutsevad. me oleme saanud häid ettepanekuid ka teema kohta, mis on seotud stressitestiga. raportöör on pakkunud välja stressitesti põhimõtted ja ka härra Palts ja härra Skinner on teinud omapoolseid ettepanekuid stressitesti kohta. ma nõustun nende ettepanekutega. meil on olemas juba kompromisstekst mille me oleme välja töötanud ja ma usun, et siis, kui me jõuame selle kompromissi arutelu juurde, e, suudame me ka jõuda kokkuleppele ja võtta arvesse kõiki esitatud muudatusettepanekuid. Need olid siis minu poolt kõige tähtsamad punktid, mille ma tahtsin täna siin välja tuua palju tänu. vaatan nüüd ringi, kes soovib sõna. vabandust. Edward, palun. võtan sõna Peteri nimel, kes saadab omapoolsed vabandused, et ta ei saanud täna siin olla. Peter tervitab neid parandusettepanekute ehm, nii-öelda laia valdkonda Eh, mis on väga, need muudatusettepanekud on eh, väga kasulikud, kuna nad täiendavad raportööri ettepanekut, samas eh, tundub, et osad nendest ei ole siiski aru saanud eelnõu tekstist või, või ei, ei mõista ka võib-olla seda, mis asi on finantskonglomeraat. Mm, muudatusettepanekud on esitatud eesmärgiga nii-öelda selgitada eelnõud ja seda, et kõik oleks kooskõlas finantsressurssidega ja eh, lepingu nõuetega ning eh, on teise muudatusettepanekud, mis võtavad arvesse finantskonglomeraatide eh, sektorite ülest iseloomu. ja teiseks, finantssektori läbipaistvuse tagamine, aruandlus, eesmärgiks on tagada see, et finantsjärelevalve teostajad võtaksid äh, arvesse äh, seda, kuidas finantsüksused äh, nii-öelda mm, töötavad finantskonglomeraadi raames ning need on need muudatusettepanekud, mis on seotud Solventsus kahega, krediidiriski vahetustehingutega ja sellega, et tagada võrdsed võimalused kõigile. ning siis Paul Võuga reegel, mis keelustab pankadel ja konglomeraatidel äh, Ehm, esimese samba kapitalis üle eh, kolme protsendi võtta riske investeerimisfondide, alternatiivsete investeerimisfondide raames ning eh, ehm, tegeleb finantsjärelevalve eh, seniste tühikutega ning ehm, reeglite kehtestamisega, mis senini on olnud puudu. ning ta ootab arutelu raportööri ja variraportööridega selleks, et jõuda kokkuleppele enne kolmepoolseid läbirääkimisi. aitäh, mina olen ähm, ALDE fraktsiooni variraportöör ja annan sellena endale sõna. ma tahaksin väga tänada raportööri tema sõnade eest, sõnavõtu eest, mis puudutab minu muudatusettepanekut number üheksakümmend kolm jah, võib eh, tekkida olukord, kus on eh, nii-öelda väga, tegemist väga suure ettevõttega, aga mis ei nii-öelda vasta sellele lävendile ja ma püüdsin leida siis eh, lahendust sellistele juhtumitele, kus kus kümme protsenti ei ole piisav või õige lävend. ja ma usun, et me peame veel tegema tööd minu muudatusettepaneku kallal, tagamaks, et tõepoolest äh, on arvesse võetud kõik, et oleks välja töötatud suunised, millest tuleb kinni pidada. vastasel korral võib tekkida olukord, kus eh, eh, võib-olla me Euroopa järelevalveasutustele anname nii-öelda valed juhised, nii et eh, tuleb tagada korralik raamistik, mille raames on võimalik õigeid otsuseid vastu võtta. ja minu muudatusettepanek number üheksakümmend kuus, kus ma teen ettepaneku äh, Ähm, ja FM-i kohta ähm, ja suuniste kohta, siis minu meelest loogiliseks äh, järelduseks äh, on see, kui me vaatame neid äh, suuniseid, mis on ka välja toodud muudatusettepanekus üheksakümmend viis, et, et nad kuuluvad investeerimissektorisse, aga mm, tuleb vaadata, et kas tegeletakse ka mingite muude tegevustega, nii et asja tuleb äh, vaadata nii-öelda laiemalt. ja ülejäänu muudatusettepanekud, mis äh, puudutavad suuniseid, äh, näiteks muudatusettepanek sada üksteist, mis on seotud valdusfirmadega, läheb ilmselt kaugemale sellest, nii-öelda kergemast läbivaatamisest, millega me praegu tegeleme. siis, kui ma leidsin, et valdusfirmade küsimus on väga oluline ja ma usun, et, et valdusfirmade küsimust me peaksime lahendama, küsimuse me peaksime lahendama e, nüüd, praeguses faasis, mitte me ei peaks liiga kaua sellega ootama, nii et me peame laiemalt vaatama ka seda valdusettevõtjate küsimust ja tegema sellega algust oli ka teisi muudatusettepanekuid, mille ma olen esitanud ja neid muudatusettepanekuid, mis on esitatud teiste poolt, millega ma saan nõustuda, on, on neid, millega ei saa nõustuda. aga hetkel tahtsin lihtsalt natukene tutvustada oma muudatusettepanekute tausta, aga järgmisena saab sõna Philip Lamberts, palun, Philip. aitäh, juhataja. kõigepealt äh, vastan raportööri sõnavõtule, mis on seotud mittereguleeritud üksustega. nii et põhimõtteliselt te leiate, et me peaksime jätma selle küsimuse järgmisesse faasi ja on väga hea, et te mainisite seda, kuigi on iseenesestmõistetav, et, et see on ääretult oluline, ma ei tea, kas me peaksime selle kirja panema artiklisse või põhjenduspunkti, aga, aga mina ei saa aru küll, et, et, et, et miks me üldse ei peaks puudutama seda küsimust ja ma usun, et see on üks küsimus, mida me peame täiendavalt veel edasi arutama nii et need SPV-d, ma usun, et nemad, need ei peaks määruse alt välja jääma. mis mind üllatab, on see, et te ei reageerinud, ma tahaksin mõista, miks te seda ei teinud, sellele natukene ambitsioonikamale või eh, ettepanekule eh, finantskonglomeraadi tegevust eh, nii-öelda sihtotstarbeliselt määratleda me oleme teinud mitmeid ettepanekuid selles äh, suunas ja ma tahaksin teada, kas te nõustute vähemalt osaliselt meie ettepanekutega, kui mitte kõigiga, äh, tagamaks, et, et et konglomeraadi sees äh, põhjendamatult ei hakata nii-öelda neid ülekandeid tegema nii et eh, selliste süsteemsete riskide vastu meil ei ole hetkel eh, midagi välja töötatud ja mõningad need finantskonglomeraadid on isegi suurenenud, muutunud suuremaks, kui nad olid enne kriisi ja, ja kui vaadata siis eh, reguleeriva asutuse ja järelevalveasutuse seisukohalt, siis on neid isegi nii-öelda raskem reguleerida. nii et me peame mõtlema selle peale, kuidas äh, suhtuda nendesse, selleks et mitte luua stiimuleid ehm, sellistele nii-öelda ehm, väga suurtele finantskonglomeraatidele, mis eh, nii-öelda jätaks need järelevalve alt välja. nii et eh, kui, kui te ei taha nii mustvalget eh, valemit ette näha, siis me võime sellega nõustuda, aga mingis, mingis, mingil hetkel on suurus siiski nii-öelda optimaalne, aga, aga sellest edasi see nii ei ole. nii et on selliseid konglomeraate, mis põhimõtteliselt on nii suure suurusega, nad praktiliselt juhivad turgusid ja tur-, juhivad ka teiste tegevust turul ja ka, ja börsidel. Ehm, mõelgem kas või näiteks Microsofti peale, mis on integreerinud praktiliselt teiste tarkvaratootjate nii-öelda tegevuse ja, ja turu jaoks see hea ei ole ja ma usun, et siin me peaksime selle probleemi lahendama, selle probleemiga tegelema nii et äh, me peaksime andma väga selge suuna ja, ja seda tegema siis vähemalt kas või põhjenduspunktis ja, ja ütlema komisjonile, kuhu suunas meie tahame liikuda. palju tänu ja sõna saab Kei okay.. palju tänu, juhataja, ma usun, et raportöör ja paljud variraportöörid on välja toonud juba olulisemad põhipunktid, millel minagi teadsin peatuda, aga nüüd kommentaaride edasiarendusena tahaksin öelda seda, et tegemist on finantskonglomeraatorid, konglomeraatidega, mis ei tähenda ilmtingimata seda, et nad oleksid suured, vaid seda, et nad tegelevad erinevate valdkondadega, tegevusaladega, mis kuuluvad ka käesoleva määruse eh, direktiivi alla. nii et mõningatel juhtudel on eh, pigem tegemist väiksemate muudatustega kui põhimõttelise nii-öelda ülevaatusega. ja ma ei tahaks neid eh, ettevõtlusvorme teistega võrreldes halvemasse olukorda seada, eh, näiteks võrreldes pangandussektoriga või, või kindlustussektoriga. omaenda seisukohast vaadates, eh, esindades Ühendkuningriiki, vaid üks meie finantsinstitutsioonidest ehm, nii-öelda kvalifitseerub eh, finantskonglomeraadiks ja ma usun, et ehm, ehm, nad ei ole teist, midagi teistsugust kui eraldiseisvad finantsasutused, nii et me peame siin heaks, hea seisma selle eest, et me ei nii-öelda ei seaks neid konglomeraate halvemasse olukordades, halvemasse olukorda teiste finantsinstitutsioonidega võrreldes. nii et mm, ma arvan, et konglomeraadi risk ei ole teistsugune võrreldes äh, nii-öelda sellise standardse tavalise panga või, või kindlustusettevõtjaga nii et ei tohiks seada eesmärke, mille me ei ole sätestanud äh, nii-öelda puhastele pankadele või puhastele kindlustusfirmadele, nii et me peame silmas pidama seda, et, et äh, reeglid oleksid võrdsed kõigile. aga kui me nüüd mõtleme äh, Volkeri eeskirju, kui me kaalume selle rakendamist finantskonglomeraatidele, siis miks mitte seda kohaldada panga, pangandussektorile või kindlustussektorile nii et me peame tagama selle, et põhimõtted oleksid ikkagi kõikidele sätestatud ühesugused. kui ma lugesin muudatusettepanekuid, siis eh, tundub, et on välja pakutud suhteliselt suvalisi lävendeid või protsesse ja tundu-, eh, protsente ja tundub, et et mõjude hinnangut ei ole tehtud nende lävendite osas äh, ma tahaksin teile meelde tuletada, et kui keegi mingisuguse lävendi sätestab, siis tuleb eh, siiski eh, tõendada, et eh, miks on valitud selline lävend ja selleks, et oleks võimalik öelda, et see lävend on õige, selleks tuleb äh, mõjude hinnang korraldada, nii et me peame siin olema väga tähelepanelikud, ettevaatlikud, et me ei näeks ette erinevat kohtlemist erinevatele asutustele eh, puhtalt sellepärast, et tegemist on näiteks finantskonglomeraadiga, me peame mõtlema, milline on risk, kust tuleneb risk, nii et eh, kui on tegemist eh, mingi bilansist eh, tuleneva riskiga, siis see ei ole eh, risk, mis tuleneb lihtsalt sellest, et tegemist on finantskonglomeraadiga, vaid, vaid see, seda jagavad ka näiteks teised finantsasutused. et finantskonglomeraat iseenesest ei ole eh, midagi väga suurt, nii et siis me peame tagama võrdse konkur-, konkurentsi, see oli minu selline üldine märkus. Uh, Mr Klute isn't here um.... Klute ei ole kohal, härra Lamberts on palunud taas kord sõna, annan sõna, aga palun tehke lühidalt. ma usun, et te lihtsalt tahate vastata kõlanud märkustele. jah, ma tahaksin vastata Kei märkusele. on tõsi, et hetkel on vaid üks äh, asutus Ühendkuningriigis, mis kuulub selle seaduse alla, aga neid tuleb juurde. ja ECB e tegelikult juba on kaalunud tervet rida Briti finantsasutusi, nagu näiteks e, Barclay ja valdusettevõtjad, e, et ka neid hakatakse määratlema finantskonglomeraadina, nii et ma saan loomulikult teie märkusest aru iseenesest sellepärast, et tegemist on finantskonglomeraadiga, e, toote te ka, e, endaga kaasa süsteemse riski, nii et selles osas me peame tõesti väga nii-öelda targalt käituma ja targalt e, eeskirjad ette nägema aga me, mis puudutab Volkeri reegli sätestamist konglomeraadidele, siis äh, selles osas ma olen täiesti nõus, et kui me äh, selle sätestame finantskonglomeraatidele, miks äh, siis mitte teistele? aitäh! kui vaadata näiteks minu muudatusettepanekut valdusettevõtjate kohta, siis tõepoolest Ühendkuningriigis võib neid juurde tulla, aga nüüd muudatusettepanek sada üksteist on just suunatud sellele, et tagada võrdsed võimalused kõigile ja selle läbivaatamise käigus on tõesti ääretult oluline tagada see, et jääks kõrvale topeltjärelevalve, et ei toimuks töö dubleerimist, aga kui nüüd rohkem sõna keegi ei soovi, siis anname uuesti sõna raportöörile, palun. aitäh, proua juhataja. mis puudutab äh, härra Skinneri poolt tõstatatud küsimusi siis minu arvates tema märkused, eh, mis on seotud ühiskomiteega, eh, väärivad vist. Eh, küsimus on nii-öelda juriidilises rollis härra Skinneri järgi, neil ei ole volitusi, pädevust otsuseid langetada ja, ja eks me peame siis vaatama, kuidas me saame seda arvesse võtta direktiivi eelnõus. mul ei ole mingeid vastuväiteid aruandluse läbipaistvuse küsimuses, mis puudutab Walkeri reeglit, loomulikult me peame seda küsimust arutama, sest taaskord ma väga hea meelega ei tahaks toetada selliseid muudatusettepanekuid, mille osas ei ole meil läbi viidud mõjude hinnangut. ja see ei puuduta mitte ainult äh, antud küsimust, vaid äh, see puudutab ka härra Lamberti kommentaare, ma tahaksin äh, siinkohal tänada teid muudatusettepanekute eest. muudatusettepanek sada neliteist, siin on pakutud välja see, et äh, on pakutud välja lävend, et kui finantskonglomi-, konglomeraadi teatud öö, äh, kogu bilanss ületab sada miljardit ja aasta jooksul ei ole ehm, e, seda vähendatud, siis e, sätestatakse e, kapitalinõuded, mis on kolmekordselt selles, võrreldes sellega, mis on esimeses artiklis kirja pandud antud sektorile. aga jällegi ma tahaksin öelda, et meil puudub mõjude hinnang selle kohta ja minu arvates pigem komisjon peab nüüd järgmises faasis hindama seda, koostama mõjude hinnangu ja alles seejärel on võimalik äh, meil selge seisukoht võtta siin komisjonis. ma nõustun täielikult äh, sellega, mis siin kõlas, nimelt äh, minu arvates me, meil ei ole pädevust et selles osas meil siin komisjonis meil ei ole piisavat pädevust, et see õige lävend kehtestada, ilma et meil ei oleks mõjude hinnangut käepärast, mille, mille põhjal me saaksime nii-öelda oma otsustes lähtuda. veel kord tahaksin tänada kõiki kolleege muudatusettepanekute eest, ma loodan, et nii palju kui võimalik, me jõuame teiega kompromissini ja veel kord palju tänu! Uh, on selge, et on uh, asju, mis meile suurt huvi pakuvad, kui põhjalik läbivaatus päevakorda tõuseb. nüüd hääletus, uh, ajagraafik on selline, et kahekümne teisel, kahekümne kolmandal märtsil hääletame komisjonis ja mais peaks siis asi minema täiskogule. nüüd läheme viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on tehnilised nõuded eurodes tehtavate krediikorralduste ja otsearvelduste puhul ja proua Essaja on raportöör. komisjon avaldas oma ettepanekud just enne jõulupuhkust, kuueteistkümnendal detsembril kaks tuhat kümme. ettepaneku eesmärk on luua siis makseteenuste siseturg Euroopas sellisel juhul ei oleks mingit vahet, kas on tegemist piiriülese maksega või riigisisese maksega. Euroopa makseturgude integreerimine peaks äh, siis tooma majanduslikku kasu, äh, andma panuse innovatsiooni ning vähendama kulusid nii tarbijatele kui ka ettevõtetele ja muutma siis piiriülesed maksed sama äh, kergeteks kui ka riigisisesed, vähemalt seda me loodame. mõjuhinnangus mainitakse ka seda, et tulu Euroopa majandusele võiks olla kolmsada miljardit eurot ja seda kuue aasta jooksul ühtne euromaksete piirkond oli eelkõige turule orienteeritud projekt, aga samas on tegemist ka väga olulise poliitilise algatusega, mida on pidevalt toetanud Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ning samuti Euroopa Keskpank üle-euroopalised krediidikorraldused ja otsekorraldused Äh, on leidnud käsitlemist ka Euroopa Maksenõukogus, äh, tegemist on siis äh, koordineeriva ja otsuseid langetava organiga, mille on loonud Euroopa pangandussektor. kahekümne kaheksandal jaanuaril kahe tuhande kaheksandal aastal siis see krediidikorralduste süsteem käivitus ja ja otsekorralduste süsteem siis käivitus teisel novembril kahe tuhande üheksandal aastal. aga üleminek nendele uutele süsteemidele on olnud väga aeglane oktoobris kaks tuhat kümme, kaks aastat pärast nende krediidikorralduste sisseviimist, äh, kasutasid neid krediidikorraldusi ainult ähm, üheksa koma kolm protsenti ettevõtetest. ja öö, äh, otsekorralduste puhul on see näitaja kuskil ühe protsendi raames. ma tahaksin öelda seda, et praegune olukord põhjustab ebakindlust kõigile asjahuvilistele ning on eriti ebaõiglane nende Äh, ettevõtete ja inimeste suhtes, kes on kõik vajalikud muutused kiiresti ellu viinud. nagu te võib-olla mäletate, parlament on kahel korral palunud Euroopa Komisjoni, et äh, koostataks siis ühtse euromaksete piirkonna teemaline resolutsioon äh,, määrus. Euroopa äh, Parlament on oma resolutsioonis öelnud, et on vaja selget lõppkuupäeva sellele uuele süsteemile üleminekuks ja see ei tohiks olla hiljem kui kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat kaksteist. määrus, mille on välja pakkunud Euroopa Komisjon, sätestab, et krediidikorraldused ning otsekorraldused, siis riiklikud sellised korraldused peaksid siis lõppema kaksteist kuud pärast seda, kui määrus jõustub ja need asendatakse siis üle-euroopaliste süsteemidega. määrus ei ütle selgesõnaliselt välja, et ühtset euromaksete piirkonna süsteeme tuleb koheselt kasutama hakata, nõutakse, et reguleerivad ametkonnad looksid teatud ühised standardid, hakkaksid kasutama näiteks neid rahvusvahelisi pangaarvete numbreid ja neid nõndanimetatud IBAN koode ja pikk koode. ning äh, finantsteenuste äh, äh, standardid äh, tuleks siis, äh, peaksid olema ühtsed kõigile eurodele tehtud äh, ülekannetele seitsmeteistkümnendal novembril olin ma kohal kuulamisel, mille korraldas Euroopa Komisjon ja seal tõstatati väga palju selliseid samu teemasid, Äh, mida on korduvalt asjahuviliste poolt tõstatatud ka hiljem. minu uks on kõigile huvilistele avatud olnud, me oleme kogunud inimeste ettepanekuid selleks, et seda määrust paremaks muuta loomulikult kõiki neid muudatusettepanekuid me kasutama ei hakka, aga igatahes me oleme olnud tõesti väga avatud ja oleme kõiki sidusrühmi olnud valmis ära kuulama. ma olen üritanud koostada nimekirja kõige vastuolulisematest küsimustest ning tahaksin neid kõigepealt siis teile tutvustada. see lõppkuupäeva küsimus mõned on teinud ettepaneku, et peaks olema üks lõppkuupäev ja see võiks olla siis kakskümmend neli kuud pärast määruse jõustumist. mina pooldan väga kiiret ajakava ja tõesti see kakskümmend neli kuud oleks siis maksimaalne aktsepteeritav kompromiss. samuti peaks olema ka konkreetne kuupäev, nagu näiteks esimene jaanuar kaks tuhat kolmteist või esimene jaanuar kaks tuhat neliteist, kus siis mõned, mõned on teinud ka ettepaneku, et Eurotsooni mittekuuluvate riikide puhul peaks see lõppkuupäev olema varem kui teistel. ja samuti peaksid olema erinevad tähtajad siis ISO standardite kor-, kasutamise puhul. mõned sidusrühma esindajad jällegi küsisid, et kas on ikka äh, koha-, kohane, et komisjonile antakse delegeeritud äh, volitused teha siis äh, võimalikke muudatusi tehnilistes nõudmistes. mina äh, tahaksin, et avalikule sektorile jääksid ka mingid kontrollivõimalused, eriti kui asi puudutab tarbijakaitset. komisjon peaks konsulteerima siis ähm, sidusrühmadega, nagu näiteks Euroopa Maksenõukogu ja teised, äh, seda enne, kui hakatakse tegema muudatuse, muudatusi selle määruse üksikutesse osadesse. nüüd kolmandaks, äh, näib, et on vaja äh, kaaluda, kuidas vältida olukorda, et tekiksid erinevad äh, konkureerivad äh, maksesüsteemid. Äh, sellised süsteemid ei tohi eksisteerida paralleelselt. nüüd neljandaks, lisatehniliste nõuetega on midagi, mille vastu on paljud pangad ja eriti ei meeldi need tarbijakaitseklausid, mis puudutavad siis ähm, otsekorraldusi mina eh, olen seisukohal, et eh, need algvalikud, mis me oleme teinud, on olnud valed, aga kuna need valikud on juba tehtud, siis me peame tagama tõesti tarbijate kaitse. tarbijakaitse ei ole ju tege-, ei ole ka tegelikult tehniline nõue ja seega võiks need punktid siis sellest lisast tuua üle määrusesse endasse. viiendaks Äh, nende ähm, mitmepoolsete tehingutasude küsimus. komisjon näeb ette tehingupõhised tasud. aga mis saab siis, kui näiteks äh, maksest keeldutakse, lükata, see makse saadetakse tagasi? paljud pangad mm, sooviksid, et sellised tasud oleksid olemas, nende argument on selline, et mõnedes riikides on pangandussektor väga segregeeritud, on olemas kommertspangad, kellel on väga, äh, kelle klientideks on väga paljud ettevõtted, need on need siis, need kliendid, kes äh, väljastavad otsekorraldusi ja sellega on panku, kellel on väga palju indi-, eraisikutest kliente. ning äh, kui pangad soovivad siis teenuse osutamise eest eh, teenustasusid küsida, siis eh, need summad ulatuvad lõppkokkuvõttes miljonitesse ja seda arvestades ilmselt eh, lobitegijad pöörduvad selles küsimuses väga intensiivselt meie poole. nüüd kui sellised tasud oleksid teenusekohased, siis tõesti nad peaksid liikmesriigiti olema nii ühtsed kui võimalik nii et, et me peaksime selle äh, tasude maksimumpiiri paika panema ning äh, need äh, tasud peaksid olema tõesti sellised, mis järk-järgult vähenevad. aga kui nendest tasudest loobutakse, siis tuleks paika panna tähtaeg, mis oleks täpselt sama kui selle määruse jõustumise tähtaeg. kuuendaks Saksamaa otsekorralduste küsimus. paljud tarbijad võib-olla ei ole teadlikud, et kui nad poest näiteks kaardiga maksavad, siis nad eh, käivitavad eh, otsekorralduse mõnedel juhtudel on siin üleminekuks pakutud välja kolm aastat, mõnedel viis aastat. ma ei tea, kas eh, Saksa kolleege on saalis hetkel ma loodan, et meie saksa kolleegid eh, tõesti eh, võtaksid sõna selle saksa teema, saksa probleemi teemal. ning seitsmes eh, asi, millel tahaksin peatuda, Nad sooviksid, et sellised suur, suured summad oleksid sellest süsteemist üldse kõrvale jäetud ja et punktis kaks öeldakse lihtsalt, et see määrus ei puudutaks neid äh, makseid, mida siis äh, edastatakse suurte summaliste süsteemide kaudu ma olen täiesti nõus, et meil on vaja eraldi strateegiat ja eraldi ajakava Eh, ISO eh, reegli kakssada kakskümmend rakendamise kohta. niisiis, ma üritasin esitada teile nimekirja kõige rohkem vaidlusi põhjutavatest eh, küsimustest. sidusrühmade esindajad on teinud terve rea muudatusettepanekuid, mida võib pidada tehnilisteks, nagu näiteks viidete korrigeerimine artiklis kaks punkt kuusteist. samuti on tehtud selliseid muudatusi, mis üritavad lihtsalt pisut definitsioone muuta Äh, töö selles faasis tahaksin tänada ka komisjoni ja nõukogu väga hea koostöö eest. ma olen täiesti kindel, et selline koostöö jätkub. ma loodan, et äh, raporti äh, eelnõu on siis tõlkesse saatmiseks valmis kuu aja pärast, kahekümne kaheksandal märtsil ning sidusrühmadega kuulamine toimub meil siin komisjonis kolmeteistkümnendal aprillil ja see on enam kui kuu enne muudatusettepanekute esitamise tähtaega, nii et, et võib-olla te saate sellest kuulamiselt väga palju häid mõtteid muudatuste tegemiseks. samuti korraldame siis seminari kolmandal, korraldasime kolmandal veebruaril ühtsete euromaksude piirkonna kohta seminari, kõik variraportöörid olid sinna kutsuti. Äh, ajastus ei olnud kõige parem, sest see oli äh, kohe pärast minitäiskogu, Sofi oli seal, suur aitäh selle eest. aga meil äh, toimusid tõesti väga viljakad arutelud seal ning äh, tahaksin variraportööridega äh, koostööd teha juba selle raporti eelnõu osas ja loodetavasti alustame järgmisel nädalal Strasbourgis. ja ja ma loodan, et parlament endiselt toetab seda üle, lõpptähtaega võima-, üleminekut ühtsele süsteemile võimalikult kiiresti, aga nüüd oleksin huvitatud siis tei-, teie seisukohtadest. aitäh! Uh aitäh! Sofi, kas sa soovid sel teemal sõna võtta? jah, ma kõigepealt vabandan, et ma hiljaks jäin, aga ma üritan olla kohal mõlema komisjoni istungitel ja see ei ole alati kõige kergem. teen väga lühidalt, sellepärast et ma kommenteeriksin asju põhjalikumalt, kui meil on olemas juba raporti tekst. aga Äh, üldiselt ma toetan seda, mida raportöör ütles, tahaksin keskenduda kahele asjale. kõigepealt ajakava ja need tähtajad. paljud osapooled on siin öelnud, et asjad ei saa juhtuda varem kui aastal kaks tuhat neliteist, sellepärast et see on loomulik investeeringute tsükkel ja nõnda edasi. aga asi ei ole ju selles, nagu me oleks neid arutelusid alles eile alustanud isegi kui me paneksime kuupäeva kaks tuhat neliteist paika, siis paljud institutsioonid ei ole selleks kuupäevaks ikkagi valmis. nii et, et mina pooldaksin üsna ranget ajakava, inimesed äh, äh, peavad jõupingutusi tegema ja nad oleksid tegelikult saanud seda teha ka varem, sest kui nad oleksid seda juba varem teinud, siis meil tegelikult ei olekski neid õigusakte vaja, et selle protsessi kiirendada. teiseks, äh, teema, mis ei ole otseselt ähm, seotud selle asjaga aga need äh, teenustasud ja mulle tundub, et äh, minu büroost on äh, teile saadetud ka küsimused ja vastus, mille me komisjonilt saime, viitab sellele, et komisjon ei ole päris kindel, et see vahendustasude küsimus on täielikult lahendatud. seega võivad tekkida olukorrad, kus kus laritseb lihtsalt äh, toopol. niisiis me tahaksime komisjonilt teada, mida nemad arvavad, igatahes komisjoni vastus viitab sellele, et nad on valmis õigusaktideks selles valdkonnas. niisiis üksikasjalikumad kommentaarid teeksin siis, kui meil on olemas raporti tekst ja variraportöörid kohtuvad niikuinii järgmisel nädalal. aitäh, Tõk! aitäh! ka mina sooviksin raportööri tänada selle sissejuhatuse eest. ma olen temaga nõus, et üleminek ühtsele euromaksete piirkonnale on olnud äh, väga aeglane, palju aeglasem kui oodati ja mis puud-, kui seda, mis puudutab seda üleminekut, siis valitseb justkui selline passiivsus, millest tuleb jagu saada ning me ei saa lubada seda, et praegune killustatud süsteem koos selle ühtsete euromaksude piirkonnaga eksisteerib paralleelselt pikka aega, see oleks äärmiselt ebaefektiivne, sellega käis kaasas kulude dubleerimine ning tekib võimalus ka üle-euroopaliseks konkurents, konkurentsiks. Tege-, tulemus oleks see, et meil on killustatud äh, ühisturg ja, ja konkurents. ma arvan, et äh, selle ettepaneku kõige olulisem äh, poliitiline punkt on just nimelt selle ülemineku lõppkuuspäev, kuupäev. minu kogemused Euroopa Komisjonis töötades äh, on sellised, et kui on paika pandud mingi lõppkuupäev, siis tehakse ka jõupingutusi. kui kuupäeva ei ole, siis lihtsalt oodatakse. me oleme näinud, äh, kuidas see on juhtunud elektrituruga ja paljude teiste turgudega. kui selline lõppkuupäev on aga paika pandud, siis tehakse ka jõupingutusi, kõik hakkavad selleks kuupäevaks valmistuma ma arvan, et see on asi, mida me peame saavutama, sellepärast et meil on vaja luua kriitiline mass, et asjad ka ellu viiakse. seetõttu ma olen nõus raportööriga, et meil on vaja selget ajakava, samuti ei tohiks ehm, ajakava olla väga pikaajaline. me ei tohiks järele anda konkreetsetele huvirühmadele, meil on vaja selles valdkonnas ühtset eh, turgu, seetõttu meil on vaja sellist eh, suhteliselt varast lõppkuupäeva. aitäh. kas keegi veel soovib sõna? Jean-Paul, kas sina palusid ka sõna? aitäh ma tahaks natuke rääkida ajaloost, sest me võime ajalugu alati ümber kirjutada, aga ma arvan, et ma tean natuke seda algset äh, direktiivi, sest et eelmisel äh, ametiajal olin ma selle raportöör. millisest süsteemist me siis äh, nüüd arenema hakkame, et kahekümne seitsmest erinevast süsteemist, mis on väga erinevad, mille mille seonduvad kulud on väga erinevad, et siin vähetõhusad süsteemid on väga suurte kuludega seotud ja vastupidi, ma siin ei hakka nimesid välja tooma, ei ole lihtne väga paljudes valdkondades väga suurt harmoneerimist saavutada ja sellepärast jäeti liikmesriikidele direktiivi ülevõtmise jaoks palju mänguruumi, see asju lihtsamaks ei muutunud. Teiseks, kuna asi oli nii keeruline, siis ähm, mingites riikides äh, läheb SEPA-le üleminek äh, kallimaks maksma finantsasutustele kui äh, eurole üleminek. kuna see on niivõrd keeruline, siis ähm, meil ei ole nüüd siin julgust või see, panna sellist tähtaega paika, mis olemas oleks räägiti komisjoni, ähm, eh, komisjon on nüüd esitanud uue ettepaneku ja me sooviksime, et äh, see kõik kiiresti ellu viidaks, aga me peaksime siin ka olema selgepiirkulised ning mis puudutab kriitilist massi, siis äh, kuni ei ole äh, loodud Euroopa makset, siis äh, ei ole meil piisavalt kriitilist massi. see on siis äh, minu poolt sisulised äh, kommentaarid, aga ma tänan raportööri su selle suure töö eest, mis ta on teinud ja ma julgustan teda edasi töötama ja mm, kuna ta on alles uus selle teema puhul. ning veel üks asi. kuna ei ole selget regulatsiooni, siis äh, on asjad läinud seetõttu aeglasemalt ning ma mäletan, et äh, te kunagi ähm, tegelete sellega, et pandaks paika vahendustasud ja äh, vahendustasude komisjoni osas äh, ma, peame, peame ka asju nägema nii, nagu nad on. vahendustasud pannakse äh, paika suhteliselt umbes ja see ei ole vastuvõetav aga tegemist on äritegevusega ning äh, normaalne on, et äh, et äh, saadaks sellist äh, tasu, mis kas-, äh, mis kulud ära katab, sest et muidu ei, ei oleks meil tegemist turumajandusega. me ei saa nüüd muuta makseid teatavateks avalikeks teenusteks. küsimuseks on aga ka see, et kas need vahendustasude komisjonid on seaduslikud. ma tean, et need kõigis riikides ei ole olemas, mõnedes riikides on need ära kaotatud, aga seal, kus nad on olemas, kus nad äh, korralikult toimivad, täidavad nad äh, üpris korralikult oma ülesannet. me ei saa, ma, ma tean riike, kus vahendustasude komisjoni ei ole, aga kus krediidiintress on kõrgem kui nendes riikides, kus need komisjonid olemas on, sest äh, üritab, no kõik üritavad loomulikult vahelt võtta nii palju kui võimalik. vaja on selgust, vaja on äh, asjale mõistlikult läheneda, aga ma arvan, et vahendustasude komisjon ei saa panna hõivosti ilma nendega lähemalt tegelemata. Äh, see ei ole kindlasti see määrus, kus selle küsimusega tuleks tegeleda. Need see küsimus äh, tekib ka näiteks teistes valdkondades, näiteks pangakaartide puhul äh, ja selle määruse kaudu ei saa reguleerida öö, ähm, küsimust, mis on vägagi palju probleeme tekitav üldse. nii et öö, ähm, ma ütleks, et praegu on kas liiga vara või liiga hilja. liiga vara, sellepärast et vaja on öö, äh, küsida, vaja on ära oodata, mida teevad ähm, kohtunikud. nii et ma arvan, et me peame olema väga ettepaatlikud, ettevaatlikud, realistlikud ja pragmaatilised, aitäh! Thank you very much. aitäh. Teie olete ka üks, kes on selle makseteenuste direktiivi üle elanud ja te kõnelesite sama kirglikult nagu siis, kui tol-, kui seda direktiivi arutati. nüüd, kui keegi rohkem sõna ei soovi, annaksin jällegi raportöörile sõna. aitäh, suur aitäh härra Kosessile toetuse ja julgustuse eest kui mulle see raport esmakordselt määrati, siis mulle tundus, et see on kohutavalt tehniline, aga selle raporti vastu tuntakse väga suurt huvi just finantssektori poolt ja ma arvan, et me kõik saame seda huvi tunda, kui töö raporti kallal jätkub. nagu äh, sõnavõtjad ütlesid, ilma ühtse maksesüsteemita meil ei ole ka tegelikult ühtset turgu. nii et, et tegemist on sellise poliitilise ettevõtmisega ja see on esmatähtis, mida me peame meeles pidama. sellepärast meil on vaja seda ühtset euromaksete piirkonda, et meil on vaja ühtset turgu. et ühtne turg saaks lõplikult välja kujuneda. praegune olukord on lihtsalt talumatu, talumatu nende jaoks, kes juba on äh, teinud vajalikud äh, üleminekud äh, ühtsete euromaksete süsteemile, äh, sest et nad peavad säilitama ju ka vana süsteemi ja samas hoolitsema ka selle uue süsteemi eest. nii et, et ma arvan, et me tõesti peaksime nende elu kergemaks tegema, tegema kergemaks nende elu, kes on siis just esmajärjekorras sellele uuele süsteemile üle läinud. kõik ettevõtted peaksid olema samas olukorras nüüd, mis puudutab neid vahendustasusid, siis see on ilmselt kõige keerulisem teema. aga ma olen kindel, et variraportööride abiga äh, saame ka sellega hakkama. nagu ma sissejuhatuses ütlesin, ma tõesti ootan viljakat koostööd, sest mulle näib, et poliitilised eesmärgid äh, selles äh, vallas ei ole niivõrd probleeme tekitavad, pigem äh, mõned tehnilised asjad. aitäh! niisiis, muudatuste esitamise tähtaeg on kuusteist mai, me arutame neid neljateistkümnendal juunil ning kahekümne seitsmendal juunil hääletame komisjonis, nii et, et aega meil on muudatuste koostamiseks üsna palju. ja viieteistkümnendal veebruaril leppisid koordinaatorid kokku, et äh, SEPA osas toimub ka kuulamine kolmeteistkümnendal aprillil. niisiis äh, SEPA kuulamine kolmeteistkümnendal aprillil järgmine päevakorrapunkt on hääletus, aga see peab alles algama kümme minutit enne viite. nii et, et sinnamaani me hääletada ei saa. tahaksin tänada kõiki neid, kes on kohal, vaja oleks, et te siia tagasi tulete, sellepärast et meil on vaja vähemalt kahteteist saadikut, et hääletamist läbi viia. aga me ütlesime, et hääletus hakkab kümme minutit enne viis, viit ja ma tean, et paljud saadikud üritavad selleks kellaajaks siia jõuda, nii et, et ma kuulutaksin praegu välja kahekümneminutise vaheaja, aga palun tulge tagasi muidu tuleb teil Strasbourgis hääletada okei okay,, if you could take your kui äh, te valmis olete, siis istuge oma kohtadele ja alustame hääletust. aitäh, et te siia tulite. ma arvan, et meil on kvoorum koos, nii et, et mul ei ole vaja teid üle lugema hakata. Il a dit que je pense qu'on est déjà suffisamment nombreux. ah oui. if you put your card niisiis palun pange oma hääletuskaardid masinatesse sisse. teeme kontrolli hääletuse, hääletus on alanud. vajutage õnnelikku nuppu. Udo. Udo. kas te saaksite mõne sekundi oodata, me jagame hääletusnimekirju välja. jah, me praegu ka katsetame, lihtsalt katsetushääletus on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 Äh, palun pange kaardid hääletusmasinasse ja teeme kontrollihääletuse. kakskümmend kaheksa saadikut on kohal, sellest piisab. kas kõik on hääletusnimekirjad saanud? ma näen, et mõnedele veel jagatakse neid Right, has everybody got them? niisiis, kas kõik on hääletusnimekirjad saanud? alustame nüüd siis hääletusega. kõigepealt hääletame Euroopa tulevast rahvusvahelist investeerimispoliitikat. kas kõik dokumendid on välja jagatud? okei okay,, everybody's got the voting list. niisiis, kõigil on hääletusnimekirjad olemas, kõigepealt kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist poolt, vastu. kas midagi on lahti? muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd elektrooniliselt hääletame teksti muudetud kujul, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? keegi igatahes ei ole veel hääletanud. kakskümmend kaheksa poolthäält. niisiis tubli, keegi polnud vastu, keegi polnud erapooletu okay, we now. nüüd äh, seitsmes päevakorrapunkt, äh, hääletus äh, üleminekukorra kohta liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate lepingute osas okay,. Right. Um, so we start. niisiis muudatus kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus neliteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga igaks juhuks kontrollime. niisiis elektrooniline kontroll, muudatus kolmkümmend kaks. kas kõik on hääletanud? ja see on tagasi lükatud. nüüd kuusteist on tagasi võetud, muudatus seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli on tagasi võetud, niisiis tegemist on tagasi võetud muudatusega kakskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kui keegi soovib, siis kontrollime, aga ma olen veendunud, et see lükati tagasi. niisiis, kontrollime muudatust kakskümmend. muudatus kakskümmend, elektrooniline kontroll. kas kõik on hääletanud? ja see on tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks üle. niisiis, me kontrollime kompromissi A niisiis, Gunnari hääl tuleb juurde lisada ja seda ma tean. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud ja vastu võetud. muudatus kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et vastu võetud, aga käe tõstmine on kuidagi loiuks jäänud, nii et, et kontrollime muudatust kolmkümmend seitse. okei okay.. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. jah, siin oli väike segadus meil selle muudatusega, nüüd muudatus kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks on kahes osas, kas te teate seda või ei? esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, kakskümmend üheksa, tõstke kätt, palun, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniline hääletus teksti üle muudetud kujul. hääletage, hääletage hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend üheksa poolt, sest me peame arvestama ka nii, ja nüüd me peame hääletama veel ka õigusloome resolutsiooni üle. Hans-Peter Martin, kas teil on protseduuriline küsimus? ma vabandan, mul ei ole hääletuskaarti kaasas, aga ma oleksin jäänud erapooletuks niisiis kaks vastu, kaks erapooletut ja kakskümmend üheksa poolt, niisiis nüüd võime hääletuse lõppenuks lugeda. ja nüüd alustame hääletust õigusloome resolutsiooni üle. niisiis, nüüd on hääletus läbi ja kui lisada kolmekümnele poolthäälele veel üks hääl ja veel üks erapooletu hääl, niisiis kolmkümmend üks, kaks vastu ja kaks erapooletut. suur aitäh! kes lahkuvad, võivad nüüd seda teha. vaikselt, palun. Yeah, well, I've, I've, lost, I've lost my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 Leonardo. Okay, I'd like us to carry straight on. Läheme kohe edasi kaheksanda päevakorrapunkti juurde, me oleme kümme minutit oma päevakorrast ees, mis tähendab, et meil on kümme minutit rohkem aega järgmist päevakorrapunkti arutada meil on kohal saalis nii raportöör kui variraportöörid. me võime tööd alustada, palun need, kes äh, omavahel vestlevad, äh, kas lõpetage või minge ja jätkake oma vestlusi koridoris, et ma saaksin anda sõna raportöörile. palun, Werner. Äh, jah, aitäh, ma just jõudsin kohale, nii et palun vabandust. ma tahaks kõigepealt äh, tänada, et äh, selle eest, et äh, nagu sekretäriaadiga kokku lepiti, kõik äh, tõlked on olemas. meie põhiline mm, versioon on saksakeelne, aga kõige olulisem tõlge on siis inglisekeelne ja ma tahaksin täna eelkõige kolleegidega asja arutada, kuna kõigil oli võimalus lugeda muudatusettepanekuid, siis ei taha ma neid siin üksik, ära kordama hakata. tehnilistest põhjustest lähtudes äh, pidin ma äh, iga mm, paragrahvi kohta tegema äh, äh, muudatusettepaneku ja seetõttu on neid sada kakskümmend viis ja asjad äh, mis, millest me rääkisime veebruari alguses, on juba ka ära tehtud, kriitilised küsimused on põhjendusse sisse pandud ja ma tahaksin kõigepealt rääkida raporti, komisjoni määruse eelnõu, äh, eelnõust. Euroopa Komisjon on teinud kokkuvõttes hea ettepaneku, mis aga jätab äh, pa-, palju asju lahtiseks, nõukogu töörühmas praegu äh, on jõutud ummikusse pärast viit koosolekut ja ei ole õnnestunud jõuda kokkuleppele vastuolulistes küsimustes. raportis, nagu ma ka ütlesin, jätsin ma mõned asjad teadlikult lahti, et meil oleks võimalus siin komisjonis ka asja arutada, see puudutab eelkõige äh, nüüd rakendusala, rakendusala komisjoni ettepanekus ja ka tippkohtumise ettepanekutes ja ka Frank Dodd Actis ähm, puudutab siis börsiväliseid tuletisinstrumente. komisjon on teinud nüüd ettepaneku, et äh, rakenduse alla kuuluksid kõik äh, tuletisinstrumendid, põhjenduseks on see, et äh, ka börsi börsil kaubeldatavate instrumentidega toimub kauplemine äh, keskse vastaspoole kaudu ja me peame vaatama, mida selles vallas tehakse mujal ning äh, teine küsimus, erinevad äh, erinevad osapooled on nõudnud erandeid Ameerika õigusaktides ja me enne ju leppisime kokku selles, et me nii palju kui võimalik Euroopa õigusaktides äh, võtame, vaatame, et mida Ameerikas on tehtud, võtame seda aluseks. Ameerikas on ette nähtud erand kliirimiseeskirjadest äh, äh, väikestele ja keskmise suurusega pankadele ja hoiukassadele praegu toimub kuulamine, kus arutatakse seda, mida tehakse USA-s ja seal on tehtud ettepanek, et kuna me tahame ainult börsiväliseid ter-, tuletisinstrumente reguleerida üksnes siis, kui nad on süsteemi toimimise seisukohalt olulised, siis ettepanekuks on, et kõik pangad, mille bilansimaht on vähem kui kümme miljon-, miljonit eurot, eurot, oleks Äh, et, et neile ei kehtiks kleerimiskohustus. Äh, USA-s on kümme miljardit dollarit, meil saaks olla kü-, siis äh, kümme miljardit eurot. küsimus, et kas seda saaks teha, see tähendaks seda, et paljud, paljudele regionaalpankadele kleerimiskohustus ei laieneks ja oleks, tegemist oleks tõelise de minimis reegliga. et ma tahaks äh, selle ettepaneku siia sisse kirjutada alles siis, kui meil on olemas äh, kuulamise tulemused. ning teine erand, mida arutatakse, see on erand, mis puudutab ettevõt-, keskmise suurusega äh, ja ettevõtteid, ette on nähtud ja samuti üks de minimis reegel, mis tulemites instrumentide jaoks, mis puudutab kliirimis- kliirimist ja, ja tuletusinstrumente, mille maht on kümme miljonit eurot aastas. see tundub olevat väga suur künnis, aga kui me seda ei teeks, siis laieneks kliirimiskohustus väga paljudele keskmise suurusega osalejatele, kelle puhul see ei ole mõttekas siis on nõukogu töörühmas ka arutelu, äh, Prantsusmaa ettepanekul soovitakse äh, teavitamiskohustust ja kleerimiskohustust ära kaotada ja põhjenduseks on, et äh, tuleks, et kleerimiskohustusele tuleks allutada üksnes spekulatiivsed börsivälised tuletisinstrumendid. aga probleemiks on muidugi see, et kuidas eristada neid spek-, spekuleerimist ja mittespekuleerimist, et selle eristamine on palju keerulisem kui künniste äh, paikapanek. Need on siis mm, ka küsimused ja siis äh, nõukogu töörühmas äh, on tehtud ettepanekuid, et äh, Äh, pensionifondidele peaksid kehtima erandid, selle jaoks ei ole praegu nõukogus äh, häälteenamust. Holland äh, soovib seda ja mõtleb teistele variantidele. avaliku sektori pangad, e, e, kinnisvarafondid, elukindlustused, ka need on asjad, mida me peame arutama, et kuivõrd see, neid ette, ettevõtteid äh, tuleb äh, käsitleda finantsettevõtetena ja kui, kas neil on võimalik teha erandeid, siis on teavitamist puudutavaid äh, sätteid, MIFID-i artikkel kakskümmend viis, et seda võiks kasutada, kuna seal on juba teavitamiskohustus sätestatud ja et ei oleks vaja mingit täiendavat teavitamiskohustust. teavitamiskünnis äh, on samuti asi, mille kohta nõukogus oli äh, küsimusi, äh, mina jätsin selle samuti ära ja vastavalt nõukogu töörühma tööle on ähm, ette nähtud de minimis reegel äh, võiks olla ette nähtud de minimis reegel väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. ja siis on tegemist ka küsimusega, et kuidas ESMA ja äh, riiklikud järelevalveasutused äh, koostööd teevad äh, kolleegiumide juurutamine tähendaks liiga keerulise süsteemi loomist ja seetõttu olen ma teinud ettepaneku, et me võiksime lihtsalt need ära jätta ja äh, selle asemel ette näha äh, riiklike asutuste ja ESMA vahelise koostöö. ja artiklis äh, viisteist saab ESMA äh, õiguse, et ta võib teistelt riiklikelt asutustelt, nagu näiteks keskpankadelt, saada aruandeid siis on ähm, kesksete vastaspooltele lubade andmise küsimus. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku, et kolmandate riikide kesksetele vastaspooltele võiks anda lihtsustatult äh, ting-, lihtsustatud tingimustel loa. mina teen ettepaneku, et äh, Euroopa Komisjon peaks üksnes vastastikuses lähtuma äh, sellest, et kas äh, vastav riik kohtleb ka meie äh, keskseid vastaspooli samamoodi, et see puudutab nüüd eriti USA-d. Äh, koostalitlusvõime, mis oli ette nähtud rahas arveldatavatele väärtpaberitele, selle ma jätsin ära, sest et see, see, see, siin on kindlasti tegemist riski kuhjumise probleemiga aga teatavatel tingimustel võib, ähm, võiks sellist koostalitluste võimet ka äh, võimaldada. siis kliirimiskohustused äh, finantssektori välistele vastaspooltele ja nende poolt kasutatavatele börsivälistele äh, tuletisinstrumentidele, mis ja see kohustus tekiks alles siis, kui kui vastavat künnist on üles, ületatud üheksakümnel järjestikusel päeval, eh, see puudutab ka seda spekul-, spekuleerimise küsimust ja pärast seda on ettevõttel siis kuus kuud aega oma kliirimiskohustusi täitma hakata, millega on seotud mitte üksnes suuremad kulud, vaid ka suurem omakapitali vajadus. et see on suur erinevus eh, võrreldes komisjoni ettepanekuga <clears throat> küsimuseks on ka siin see, et äh, standardid äh, pannakse paika alles hiljem äh, teise astme menetluses ja enne peab esma korraldama kuulamise enne ettepanekute tegemist. siis üks väga problemaatiline küsimus nimelt äh, kohustuste tagasiulatuvus ja backloading. mina arvan, et äh, tagasiulatuv kliirimiskohustus on juriidilistel mm, põhjustel väga äh, problemaatiline tagasiulatuva tagatise tõttu. tagantjärele kehtiv teavitamiskohustus on aga teine küsimus. selle võiks kehtestada vastavalt tuletisinstrumendi klassile ja ja muudele aspektidele, et see oleks põhimõtteliselt ikkagi mõttekas, et äh, meil oleks äh, tagasiulatuv äh, teavitamiskohustus, aga mitte tagasiulatuv kleerimiskohustus. ja see oleks siis mm, seotud ka sellega, et kas elektroonilised andmed on, on olemas. Need on siis põhiaspektid ja mind huvitaks see, et ilma siin kõigi muudatusettepanekuid kordamata, et mida kolleegid arvavad minu muudatusettepanekutest ja ma olen valmis äh, arutelude baasil leidma ka võimalikult äh, laiaulatusliku konsensuse, äh, mis võimaldaks meil siis reguleerida börsiväliseid tuletusinstrumente, aga ma ei soo-, mis, mis aga ei tähendaks uute bürokraatlike tõkete tekitamist, mis, millega kaasneksid suuremad kulud. ma tänan teid ja ma loodan, et me edaspidi saame ka võimalikult äh, üksmeelselt oma äh, tööd teha, aitäh. palju tänu. Leonardo, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. Eh, eh, aitäh, meil oli võimalus lugeda eh, ka muudatusettepanekuid, teha seda, lugeda neid erinevates keeltes ja ma arvan, et tegemist on nüüd sellega, et me saame ka eh, võrrelda erinevaid ettepanekuid. minu fraktsioon esitab kindlasti eh, muudatusettepanekuid ja mis puudutab seda, mida ütles härra Langen, siis ma tahaks välja tuua mõned asjad, millega ma ei ole nõus ja mõned asjad, mida tuleks minu meelest veelgi süvendatult käsitleda. variraportöörina on mul ka mõningaid küsimusi juba varem toimunud arutelul ma ütlesin, et äh, ma olen nõus selle arvamusega, et äh, selle määruse rakendusala peaks hõlmama üksnes äh, börsiväliseid tuletisinstrumente. nii et selles osas saan ma härra Langeniga täiesti nõus olla. aga ma olen veidi mures selles osas, mis puudutab erandeid, sest äh, need erandid äh, võiksid äh, ju olla vastuolus selle mm, põhimõttega, mis G kahekümne kohtumisel paika pandi. ka minu meelest on väga raske paika panna siin teatavaid põhimõtteid, tuginedes nendele määratlustele, mis veel ei ole nii, nii selged, näiteks et, et, ähm, et rakendusala peaks olema mm, piiratud üksnes nende toodetega, mis on äh, süsteemi toimimise seisukohalt olulised. ja see erandite küsimus Ehm, mis puudutab panga käivet, ka see on ehm, küsimusi tekitav. härra Langen viitas äh, Ameerikas toimuvatele kuulamistele ja see keskmise suurusega pankade küsimus, põhiküsimuseks on äh, kindlasti see, et tuleb äh, paika panna, et milline peab olema künnis ma olen veel mõningates küsimustes äh, raportööriga nõus, näiteks lubade andmise reeglite osas ja e, koostalitlusvõime äh, võimet puudutava teksti osa ärajätmisega ja, ja ka nõus olen ka sellega, mis puudutab backloading ut. ja nüüd kommenteeriks muudatusettepanekuid, ma ei, äh, ma tahaks esiteks küsida, et äh, muudatusettepanek viiskümmend üks, ma ei tea, kas äh, see on mõttekas äh, jät-, siin komisjoni tekst maha tõmmata? siin on ju paika pandud teabekünnis äh, vastavalt lõikele kolm punktile A. ma saan aru, mis äh, selle muudatusettepaneku taga on, et äh, soov on vähendada bürokraatlikku koormust, aga ma siiski sooviks küsida, et kas selle teksti osa ärajätmine, et äh, tegemist on määruse artikliga seitse, kas äh, selle ärajätmisega ei kaasneks äh, menetlustehnilisi äh, probleeme. ja kas äh, me sellega seda õigusakti tervikuna ei nõrgesta? veel üks märkus, mis puudutab muudatusettepanekuid viiskümmend kolm ja viiskümmend neli, eriti muudatusettepanekut viiskümmend kolm ka siin ma ei saa aru, mis äh, selle muudatusettepaneku eesmärk, eesmärk on, et äh, kui tegemist on äh, lühiajalise künnise ületamisega, siis, siis jah, ma oleks nõus, aga, aga üheksakümmend päeva, kas see on siis lühiajaline ületamine? minu jaoks äh, Äh, oleksid üheksakümmend järjestikust päeva küll üpris pikk ajavahemik. Äh, ning märkus muudatusettepaneku kuuskümmend neli kohta, põhimõtteliselt ma toetan seda, et ähm, et äh, algkapital peaks olema suurem kui äh, kui komisjoni poolt ette nähtud viis miljonit eurot, aga kui me võtame nüüd kümme miljonit eurot, kümne miljoni suuruse euro suuruse algkapitali, siis ma ei tea, võib-olla tuleks minna isegi veel kaugemale. ja seda algkapitali veelgi suurendada. härra Langen on ka põhjendanud seda ja äh, ma arvan, et härra Langen tahab siin äh, äh, seda viidet mis ei ole praegu kooskõlas sellega, et kesksete vastaspoolte puhul on juttu viiest miljonist eurost, et, et ta tahab seda ise ka muuta. Need olid minu äh, kommentaarid, aga lõpetuseks ma tahaksin meelde tuletada seda, et minu meelest kõige olulisem asi on just see erandite süsteem kui me selles küsimuses ei leia adekvaatset lahendust, siis eh, me tõesti nõrges, nõrgendame lihtsalt seda teksti. Uh... aitäh, vabandan. ma veel kirjutasin, kuna ma olen ALDE fraktsiooni variraportöör, siis eh, tegelesin vastusega raportöörile kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle eest, et võtsite arvesse mõningaid märkusi, mida ma olen juba varem esitanud oma arvamuses õigusasjade komisjonis, millest on kindlasti palju abi. ja vaatan nüüd läbi need lahtised küsimused, kõigepealt reguleerimisala tegelikult mina olen huvitatud võrdsetest võimalustest kõigile ja seega teatud mõttes toetan siinkohal seetõttu komisjoni algset ettepanekut, eriti arvestades seda, et me tahame saavutada nii-öelda järelevalvet kõikide positsioonide kohta ja me tahame seda näha nii-öelda koondpildina teabehoidlates, mis tähendab ju seda, et kogu info peab jõudma teabehoidlatesse ja, ja, ja see tähendab ka seda, et, et teave on juba elektroonilises vormis, nii et mis, mis tähendab teabehoidlat, siis ma usun, et komisjonil on teabehoidlate osas õigus, et see peaks kohalduma kõikidele tuletusinstrumentidele ja ma ei, ma ei näe, et, et siin võiks tekkida probleeme. nii et ähm, kui teised on selle küsimuse üle järele mõelnud ja minuga nõustuvad, siis andke teada. ja nüüd, mis on see vahetuskurs, siis siin võib tekkida selline väike hall äh, tsoon erinevate instrumentide vahel. kui clearing ei ole nii töökindel, kui ta peaks olema, siis ma usun, et me peame astuma samme selleks, et ta oleks äh, tõeliselt töökindel. et kui tegemist on äh, nii-öelda millegagi, mis on täielikult ekvivalentne, siis ei, ei tohi ette näha dubleerimist, aga kui ei ole ekvivalentne, samaväärne, siis tuleb see ette näha seega meil tuleb välja töötada sõnastus, mis äh, aitaks meil hõlmata ka need nii-öelda tühikud või need aspektid, mis on tähelepanu alt välja jäänud. nüüd erandid, erandid. täpselt samadel põhjustel äh, kui teabehoidlate puhul leian äh, ka siinkohal, et kogu info peab jõudma kohale. süsteemne risk asub inst-, süsteemis, mitte institutsioonides ja me tahame süsteemselt oluliste institutsioonide süsteemset riski kontrollida, mis ei tähenda seda, et kõik need erinevad VKE-d, kes tegelevad sama ärimudeli raames, ei, ei omaks mingeid e, indikaatoreid selle kohta, kus võivad tekkida süsteemsed riskid nii et see, loomulikult äh, suuremates ettevõtetes on olukord natukene teistsugune, seega teevad mulle muret need erandid, et, et neid äh, vabastada aruandekohustusest eest teabehoidlatele. kuulame ära loomulikult kuulamise tulemused, aga mina oleksin siin ettevaatlik selles osas, et teha erand, erand näiteks regionaalsetele pankadele, kes töötavad samasuguse majandusmudeli raames. me oleme neid süsteemseid riske näinud selliste pankade puhul, näiteks Hispaanias ja, ja kes ütleb, et sedasama ei või juhtuda tuletisinstrumentide puhul ja sama puudutab eh, neid künniseid ja, ja, ja küsimust, et eh, kuidas määratleda seda, mis on spekulatiivne, mis mitte. Eh, ning tahaks mainida ka pensionifondide küsimust, me peame veel kord mõtlema selle peale, mida me nende puhul ette näeme. kas nõuame seda, et teatud börsivälised tuletisinstrumendid oleksid ikkagi kaasatud et, nii et see, et clearing oleks tõesti töökindel ja et meil oleks selline mehhanism, eh, mis oleks kasulik ka pensionifondidele ja teistele. alternatiiviks oleks, kui see ei toimi, vaadata veel kord eh, nii-öelda tagatiskorda, sest me kõik saame aru ju sellest, et kui me eh, toome kaasa suuremaid kulutusi pensionifondidele, siis me ei tee sellega teenet kodanikele ja üldiselt ilmselt võin nõustuda ähm, sellega, mida me teeme ka MIFID-i raames äh, teabekohustuste osas. Äh, tagatiste osas äh, ma olen mõelnud selle peale, kuidas neid väiksemaks muuta ja väga nad, raske on muidugi seda teha, eriti arvestades, et me ei taha kuidagi nii-öelda halvasti kohelda väiksemaid liikmesriike, võib-olla siin EBA võiks rohkem olla kaasatud, eh, kui me mõtleme kas või usaldatusnormatiivide peale, nii et eh, võib-olla lahendus on selles, et vaadata keskpankade suunas, sest tundub, et ka Eh, nii-öelda keskpankadest saavad riiklikud järelevalveasutused, nii et selline seos, sellise seose võiks eh, luua. mis puudutab nüüd kolmandaid riike vastastikuse põhimõtte küsimust, siin tuleb selgelt välja öelda seda, et me oma regulatsioone ei hakkaks importima. et see ei ole ilmtingimata see, mida me soovime, me tahame selgelt välja öelda seda, et kõik need sammud, mille me eh, astume, et need sammud on äh, nii-öelda äh, samaväärsuse alusel astutud, nii et siin tuleb vaadata sõnastust. ja mis puudutab äh, mõningaid kategooriaid, siis võib ette näha koos talitusvõimet, nii nagu komisjon välja pakkunud, aga ei saa jälle öelda, et, et, et see on süsteemne. me ei pea, me ei tohi ära unustada ka konkurentsi küsimust, konkurentsivõime küsimust, mis on ka ju väga oluline nii et, et seal, kus äh, koostalitusvõimet on äh, võimalik saavutada tänasel päeval, seda me peaksime jätkama tulevikus ja, ja kompromissi vaimus äh, teistes valdkondades võime, võib-olla võime sellest nõudest loobuda. aga see on üks teema, mille juurde tuleb kindlasti tulevikus tagasi tulla. ja kuidas siis vahet teha sellel, mis on spekulatiivne ja mis mitte mm, ma tean, et te olete püüdnud siin nii-öelda edasi mõelda samas vaimus, kus, kui meie õigusasjade komisjonis, et arvesse võtta nii-öelda erandeid eh, eh, ja, ja arvestada seda eh, siis raamatupidamise arvestuses ja auditite käigus ja see, mis puudutab sõnastust objektiivselt mõõdetav, võib-olla see muutub liigselt koormavaks, kui mina esitasin küsimusi selle teema kohta, siis tundub, et, et tuleb hakata tegema sellist üks-ühest võrdlust kõikide tulestisinstrumentide puhul, aga auditi käigus peaks ikkagi olema võimalik näha, kas kvantitatiivselt see langeb kokku nii-öelda ettevõtluse tegevusega või on tegemist hoopis teiste mahtudega seetõttu ma mõtlen, et võib-olla tuleks ka seda arvestada ja siin leida õige sõnastus äh, objektiivselt mõõdetava mõtte sisseviimiseks. ja nüüd äh, jälle see teabehoidlate küsimus, et elektroonilise teabe edastamine, siin on, äh, see on midagi sellist, mida ma saan kindlasti toetada juriidiliselt eh, võib-olla on problemaatiline see küsimus, et kui lepingud on juba sõlmitud ja kui, ja siis hakatakse nõudma kõrgemaid marginaale. võib-olla me võiksime lihtsalt jätta ukse avatuks eh, sellele, et vaadata, et võib-olla mingisugune varaklass on problemaatiline või riskantne ja seal samme astuda ja ma usun, et äh, sellega äh, ma hõlmasin kõiki neid punkte, mille osas te praegu soovisite teavet, kindlasti on teisigi lahtisi küsimusi, mida tuleb meil äh, omavahel arutada ja ilmselt tulen ka mina oma muudatusettepanekutega välja, nii palju siis minu poolt, aga nüüd järgmisena saab sõna Pascal. Oui, alors moi je serais un jah, ma teen veidi lühemalt kui minu äh, teised variraportööridest kolleegid, kuna mul ei ole olnud eriti palju aega selle äh, raportiga tutvumiseks. et mm. ei, selle ja nii et ma teen lühemalt ja meil on rohkem äh, aega sellest rääkida siis, kui me oleme esitanud muudatusettepanekuid. esimene asi, millest ma tahaks rääkida, on erandid nii reaalmajanduse ettevõtteid puudutavad erandid, ma arvan, et me oleme üsna suures osas kokkuleppel, et meil on vaja teatavaid erandeid kui finantsvaldkonna ettevõtete puhul ma ei saa aru, miks me peaksime seda tegema, kui, kui, kui kõik nõuavad meilt erandite tegemist ja lõpuks äh, me jõuame sellise määruseni, mis on pigem nagu äh, aukudega juust, nii et äh, me toetame neid erandeid, mis on võimalikult piiratud ja mm, mis ei puuduta siis reaalmajanduse ettevõtteid. ning kolleegiumid ja ESMA, ma arvan, et äh, tuleks mõelda sellele, et mida me siis soovime, et me soovime vältida regulatiivset konkurentsi keskete vastaspoolte vahel nende reeglite osas, mis puudutavad nende võimet hallata süsteemset riski. ideaalne oleks, äh, kui ESMA tegeleks sellega, et kui meil oleks üks reguleeriv asutus kõigi keskete vastaspoolte jaoks, siis me oleks suure osa probleemist juba lahendanud. kui me nii teha ei saa, siis äh, ma arvan, et äh, kolleegiumide süsteemil äh, oli üks teatav eelis, mis oli, et nad olid seotud eh, nende riikidega, reguleerivate asutustega, kus vastav keskne vastaspool asus ja et ja nende pankadega, kes neid keskseid vastaspooli kasutavad, aga need pangad võib-olla asutavad ka, asuvad ka mõnedes muudes riikides kui, kui vastav keskne vastaspool, nii et äh, kolleegiumide süsteem oli küll teataval, sellel oli teatavaid eeliseid. Ähm, äh, praegu annab raportöör liiga palju võimu äh, keskse vastaspoole asukohamaa reguleerivale asutusele, et seal võib tekkida äh, probleem sellega, et ähm, et kesksed, erinevad äh, reguleerivad asutused hakkavad äh, konkureerima, et me oleme selliseid probleeme juba näinud ja siin juba meil on vaja ka vältida konkurentsi ja raportis ei ole sellele aspektile piisavalt tähelepanu pööratud minu meelest. mis puudutab koostalitusvõimet, siis erinevad äh, fraktsioonid on äh, sellest juba rääkinud, äh, ma ei hakka sellest rääkima, siis üheksakümne päeva reegel kliirimiskohustuse puhul mm, ma arvan, et tõesti tuleks mingi periood paika panna, et kui tõesti vahel piiri ületatud, künnist ületatakse, vahel mitte, et sellega tekiks probleeme, et see, mida teie olete välja pakkunud, on pigem hea, lõpuks jääb meil üle vaid arutada, et kas üheksakümmend päeva on liiga vähe või palju, aga teatava ajavahemiku paikapanemine on minu meelest siiski õige mõte ja edaspidi siis arutame asja detailsemalt. mis puudutab viimast asja, e, nende tehingute e, üle toimuv aruandlus, siis äh, minu meelest on väga oluline see, et äh, ei oleks mingit künnist, vaid et reguleerivatel asutustel oleks võimalikult läbipaistev äh, ülevaade turust, seal võib olla erinevaid künniseid, erinevaid kohustusi tagastiste osas, erinevate varaklasside puhul, aga meil oleks vaja tagada see, et reguleerival asutusel oleks võimalikult hea ülevaade Need on siis ähm, minu asjad, ülejäänud osas olen ma nõus äh, sotsialistide, Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni muudatusettepanekutega äh, ja ettepanekutega. aga edaspidi äh, täpsema arutelu käigus tulen veel täiendavate ettepanekutega. aitäh, Kei, palun! aitäh, proua juhataja, tahaksin ka tänada raportööri härra Langenit senini väga hea töö eest et sellel nii keerulisel teemal ehm, nii et jõuda kokkuleppele nii meie fraktsioonide vahele, vahel kui ka nii-öelda, et jõuda kokkuleppele nõukoguga. ja mul on ka omalt poolt mõningad märkused, mida ma tahaksin välja tooda. Ehm, laias laastus nõustun raportööriga, eriti backloading'u osas ja selle defineerimise osas see puudutab seadusandluse tagasiulatuvat mõju ja, ja tõepoolest ma nõustun, et me ei peaks suruma peale inimestele selliseid tehinguid, mida nad oleks teinud, kui sellist kohustust ei oleks olnud. nii et kliiniku osas nõustun raportööriga, et backloading'u nõue ei ole vajalik ja oleks ebaõiglane. siiski nõustun sellega, et eh, kaeplemisteabe, teabehoidlale info esitamine peaks olema mm, nii-öelda vajalik ja, ja see on ka teostatav, nii et loomulikult ma tean, et inimesed ei taha seda, et, et neile täiendavaid kohustusi mm, sätestatakse, aga kui on midagi, mis on teostatav, siis tuleb seda ette näha. teiseks, mulle teeb väga muret see, et kui me hakkame rääkima varade Eh, nii-öelda kaitsest ja tagatise liikidest, et siis me peaksime eh, natukene laiemalt asjale vaatama, eriti meetodi osas, aga ka UCITS-ide osas, eurofondide osas, kus on samuti pikalt arutatud eh, tagatise küsimust. ja oluline on siin tagada investori kaitse, mida me tahame pakkuda Euroopa Liidus ja me oleme tõepoolest nii-öelda ettevaatlikumad ja, ja pakume investoritele suuremat kaitset, kui seda tehakse USA-s ja seetõttu eh, ma arvan, et me ei peaks olema siin niivõrd mõjutatud eh, sellest, mida USA-s tehakse varade kaitse osas, arvestades seda, et meil on juba kaitsetase kõrgem, seega leian, et meie investorite kaitse teema peaks olema tõesti eh, sätestatud kõrgel tasemel teiseks, kui vaatame seda, selle segregatsiooni küsimust, siis kui investorid täiendava kaitse eest on valmis kõrgema tasu maksma, siis me peame selle võimaluse ette nägema. nüüd tagatise küsimus, millised on need erinevad varaklassid, mida saab tagatisena kasutada likviidse varana? ja kui me räägime pensionifondide vastutusest ja erinevatest varade klassidest, mida nad võivad kasutada, siis siin ma pean ütlema seda, et mina olen jõudnud järeldusele, et ainus võimalus ja viis tagada, et need erinevad pensionifondid oleksid tõesti turvalised erinevate strateegiate raames, et kui me jätame välja mittefinantssektori tuletisinstrumendid, siis see võiks olla lahenduseks praegu nad võtavad aluseks kliendi usaldusväärsuse ja, ja tundub, et ei ole mitte mingit sellist mehhanismi, ma olen asja arutanud klientidega, inimestega, et siin oleks nii-öelda eh, eh, krediidi eh, kvaliteeti võimalik hinnata. see, see on loomulikult väga keeruline küsimus, aga, aga ma ei leidnud sellist meetodit, mille alusel oleks võimalik näidata, et pensionifondid äh, ja need teised koostusepõhised fondid eh, tooksid kaasa riski süsteemile ja seetõttu ma leian, et me ei peaks neid kohtlema täpselt samamoodi selliste fondidega, kes eh, pigem tekitavad selliseid süsteemseid riske. seetõttu me võiksime neile eh, nii-öelda erandi ette näha ja, ja võib-olla see ongi selline kõige lihtsam äh, võimalus probleem lahendada, lahendada probleem, et, et äh, nende eest, nende nõuete tagajärjel äh, ei, suure röögi alla ei satuks meie pensionärid. ja nüüd koostalitusvõime küsimus. küsimus, miks see võiks olla kasulik või, või, või kuidas see võiks tekitada probleeme praegu kehtivatele mudelitele. ma nõustun juhatajaga selles osas, et selleks, et meil oleks konkurentsivõimeline clearing'u turg, see on see põhiküsimus, mille me peame saavutama, me peame tagama selle, et see konkurentsivõime, mille me saavutame MIFIDiga, et see ei läheks siin kaotsi. ja oluline, kui ma hakkan nüüd asja vaatama, on tagada see, et tegelikult muret ei tee mulle niivõrd koostalitusvõime, vaid vajadus saada juurdepääs õigustele, et meil oleks selline kliiringu keskkond, mis oleks konkurentsivõimeline ja ma ei tea, kas raportöör mitte ei leia, et, et palju on nagu liikunud teise väravasse, et kui siin pakutakse välja üheksakümneprotsendiline eh, piir futuuridele, et kas see see ei, ei muuda juurdepääsuõigust äh, andmetele Euroopa turgudel. me loomulikult ei tea, milliseid tulevasi ühinemisi ja ülevõtmisi meil ees seisab, aga selleks, et luua konkurentsi võimalik äh, raamistik, mille nägi ette MIFID, et me võiksime, me ei tohiks seda, mis on saavutatud, äh, kuidagi ära rikkuda. ja nüüd finantserandi määratlemine ja milliseid äh, künniseid võiks sätestada. minu jaoks äh, mittefinantssektori erand äh, on eesmärgiga tagada riskide hajutamine just e-, Euroopa ettevõtjatele, et, et nendele ei seataks nende kliiringu kohustust, et nad astuksid samme, selliseid samme, millega nad ise riske vähenda-, vähendavad ja see ei ole mitte nii-öelda kauplemisfunktsioon, vaid, vaid Rahandusministeeriumi funktsioon ja ülesanne. nii et sellise erandi defineerimine on tõesti väga keeruline, aga põhimõtteliselt raamatupidamisarvestuses on suur vahe, et kas ühte asja kontrollib nii-öelda audiitor või siis nii-öelda teeb seda Rahandusministeerium ja need, kes ei kasuta IS üheksakümmend nelja mm, riskide auditeerimisel, e, e, nende raamatupidamise arvestust peavad ikkagi kontrollima audiitorid. ja ma usun, et me võime siin e, kasutada seda sõnastust, mis antud teema puhul juba praegugi kasutusel on. aitäh, rohkem variraportööre ei ole. Karen, palun. Eh, aitäh ma sooviks tänada Werner Langenit eh, tema raporti eest. ta on väga olulist äh, tööd teinud ja on äh, algsest ettepanekust teinud hea ettepaneku. ja see on äh, kooskõlas ka sellele, mida me soovime, sellega, mida me soovime saavutada, me soovime ju vähendada riske ja muuta tuletisinstrumentidega kauplemise läbipaistvamaks ja hea on ka see, et äh, Euroopas ja, ja Ameerikas äh, üritatakse minna samas suunas. minu jaoks on oluliseks küsimuseks see, et äh, tuletisinstrumendid täidavad erinevaid eesmärke praeguses maailmas ja see ettenähtud keskne vast-, keskne vastaspool ja sellega teostatavad tehingud, neil peavad olema selged e-, ettekujutused sellest, et mis on vajalik ja mis mitte ja ma arvan, et raportööril on praeguses, praeguse dokumendi kujul olemas hea ülevaade asjast. ma tahaksin rõhutada ka seda, kui oluline on ESMA, et ESMA roll peaks olema selgelt piiritletud ei ole üllatav, et selles kontekstis ähm, pööratakse, äh, tahaks ma nõuda, et äh, et erilist tähelepanu pööratakse äh, pensionifondide kohtlemisele. ma sooviks rõhutada, et erilist tähelepanu tuleb pöörata nendele pensionifondidele, mis on ära määratletud EIOPA direktiivis seal on olemas väga range äh, range definitsioon ja mm, näiteks kindlustajad saavad parem, palju rohkem riske võtta kui, kui pensionifondid. ma muidugi tunnen kõige paremini Hollandi õiguskorda, seal on väga äh, Äh, selged reeglid selleks, et oleks tagatud see, et pensionifond saab ähm, hiljem ka pensione välja maksta, seal ei kasutata tuletisinstrumente selleks, et äh, kasumit teenida, vaid äh, tuletisinstrumente kasutatakse selleks, et kompenseerida inflatsiooni. ja kui seda võrrelda sellega, mis toimub teispool Atlandi ookeani, siis me näeme, et seal selliseid äh, pensionifonde ei ole või neid on vähem kui varem. väga kahju oleks, kui see mm, õigusakt äh, muudaks äh, rei-, e, pensioni jaoks raha kogumise mm, vähem huvitavaks ja see ei saa olla meie eesmärgiks ja ma loodan, et raportöör leiab lahenduse sellele probleemile. selge on see, et meil on vaja rohkem läbipaistvust tuletisinstrumentidega kauplemisel, see on väga lai äh, eesmärk, aga me peame tagama ka pensionifondide toimimise. võib-olla on ka võimalus äh, leida mingeid äh, alternatiive, alternatiivseid tagatisi. võib-olla äh, võivad järelevalveasutused äh, mängida olulisemat rolli, ESMA, EIOPA ja tagada tuleks see, et äh, täiendavad äh, likviidsusega seotud riskid oleksid korralikult kaetud keskse vastaspoole puhul poolteist äh, kui, kui me äh, ei leia lahendust, siis äh, suureneks pensionifondide kulud poolteist kuni neli pool korda Hollandis ja see on, oleks tõesti väga halb nende kodanike jaoks, kes on pensioni jaoks raha kõrvale pannud. me ei, me tahame seda õigusakti kujundada selliselt, et see vastaks meie vajadustele, aitäh. aitäh, kas veel on sõnasoovijaid? komisjon Patrick, kas soovid omalt poolt midagi juurde lisada? jah, aitäh, mõned märkused, proua juhataja. kõigepealt äh, küsimus sellest, mis kuulub kliiringu alla ja mis mitte. ma usun, et siin me peame pigem äh, vaatama seadusandluse reguleerimisala ja üks asi, mida praegu nõukogus arutatakse, on küsimus, kas see peaks hõlmama kõiki tuletisinstrumente, mitte ainult börsiväliseid äh, tuletisinstrumente ja, ja siin on tõesti võimalusi ja seda põhjusega, kui piirduda ainult börsiväliste tuletisinstrumentidega, siis on äh, reguleerimisala tõesti äh, piiratud. Äh, MIFID-i läbirääki-, läbivaatamise puhul vaadatakse ka need aspektid läbi. nii et sellisel juhul tekib küsimus, miks üldse seda küsimust arutada, kui juba läbivaatamiseks on läinud, nii nagu öeldi, et siin võib, lõpptulemus on see, et meil on aukudega juust. ja nüüd backloading'u küsimus, et, et ei oleks tagasiulatuvat mõju, see tekitab terve rea juriidilisi küsimusi mida me oleme arutanud koos ekspertidega. ja oleme pakkunud välja midagi sellist, mida on välja pakutud Ameerikas George äh, Franki eelnõus. et kui midagi on vaja kliirida, siis see määratakse kindlaks hiljem pärast äh, kliirimisotsust ja kui ei ole backloading ut, siis see tähendab seda, et et kui äh, seadu-, õigusakt on vastu võetud, siis oleks asi õige ning me palume toetust sellele mõttele eh, nii parlamendilt kui nõukogult. ja nüüd erandide küsimus, mis tuleb eh, välja jätta? Eh, me ütlesime selgelt välja, meie tahame hästi toimivat seadusandlust, tegemist on juba mitmete aruteluga ja, ja tundub, et kõik ütlevad, et, et jah, seadusandlus peab olema töökindel, aga mitte selles osas, mis puudutab nii-öelda minu riiki ja mind. ja näeme ette nii palju erandeid kui võimalik siin ei taheta e, välja jätta e, nii-öelda pankadevahelisi arveldusi, vaid püütakse määratleda seda, kes on e, see kaupleja, kes tegeleb vahetustehingutega. USA-s on ette nähtud kontsernide vahel kontsernide vahelisele äritegevusele üks erand ainult, mis puudutab väga konkreetset valdkonda ehk liisingufirmasid, nii nagu George Franki eelnõus on välja toodud. nõustume ka kõikide komisjoni liikmetega, et meil on probleem kahepoolse kliiringuga kahepoolne clearing ei ole clearing, kuigi kasutatakse sama sõna, ei ole tegemist clearinguga, see ei ole sama töökindel eh, kui tõeline keskne clearing. seetõttu kolleegid, kes otsivad lahendusi kesksele vastaspoolele, eh, tagatise raames, ilma et seada ohtu keskse vastaspoole töökindlust, et siin on võimalusi eh, ettevõtjate osas tehti huvitavaid ettepanekuid kuulamise kohta, see ei ole tõepoolest vajalik, artikkel viisteist ESMA määrusest nõuab seda, et ESMA korraldaks avalikke kuulamisi enne tehniliste standardite vastuvõtmist, aga ma saan aru, et et sellised kavatsused on äh, tõesti olemas ja see on väga positiivne. järgmine märkus puudutab kolleegiume, me oleme tugevalt nende väljajätmise vastu, oli kol-, kolleeg, kes ütles, et see teeb asja keerulisemaks. E-, ei ole niimoodi, kolleegiumid tegelikult praegu on juba olemas, nad toimivad, nad on suhteliselt tõhusad, ainus riik, kes nõukogus on selle mõtte vastu, on Saksamaa, kui me e-, ettepanekus kustutame kõik need kolleegiumid, siis saage aru, ESMA ei anna litsentse kesksetele vastaspooltele, vaid meil on vaja kolleegiume selleks, et, et kaasata ka keskpangad aruteludesse, raportööri muudatusettepanekud ei äh, anna tuge juurde esmale ega järjepidevust Euroopas, vaid jätab otsused siseriiklikule tasemele otsustada ja see ei ole see, mida me soovime näha. kolmandad riigid, ma olen täiesti nõus, et me peame töötama vastastikuse põhimõtte alusel võib-olla, võib-olla mitte kasutada sõna vastastikus, vaid pigem äh, kasutame sõnu samaväärsus, äh, kus meil on suur mure, on nimelt ettepaneku osas äh, nõrgestada keskete vastaspoolte töökindlust, kus nähakse ette nii-öelda riskifondid, likviidsuse stressitestid, Eh, tundub, et on eesmärk jätta see mittesiduvate eh, kokkulepete raames, meie leiame, et see läheb liiga kaugele ja kindlasti me ei saa ise regulatsiooni teed lasta ehm, seda valdkonda minna. ja viimane märkus, koostalitusvõime, me oleme tugevalt eh, selle ärakustutamise vastu. ainsa kaks riiki, kes nõukogus on selle vastu, on Saksamaa ja Prantsusmaa meie ei näe siin süsteemseid probleeme, eh, vaid me näeme konkurentsivõime probleeme nendele eh, riikidele, kes selle välja pakuvad. Nad ei taha näha konkurentsi oma riigis ja seetõttu nad ei taha näha ka neid koostalitusvõime nõudeid. meie leiame, et meil on vaja avatud turgusid ja konkurentsi selles valdkonnas. palju tänu! kuna rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis saab uuesti sõna raportöör Werner, palun aitäh, ma sooviks alustada komisjoniga, kes loomulikult esindab oma ettepanekut, aga kommentaarid olid juba segu sellest, mis on toimunud nõukogus ja sellest, mis komisjon ette pani. Ehm, selle eest parlamenti vastuta, mis nõukogus toimub. meie võime mõtelda sellele, et kuidas me lõpus nõukogu kokkuleppele jõuame. ma olen härra Pearsoniga nõus selles osas, et pension ja kolleeg Wortmann Kool mainis ka seda, et pensionifondide puhul võiks äh, olla mingi teatav äh, vorm kahepoolsest kliirikust, et äh, üldist ähm, erandit ei ole vaja. ja siis on see küsimus, et milline on reguleerimisala. ma pean küsima komisjoni vastutavalt ametnikult, et äh, miks äh, komisjon ei teinud sellist ettepanekut, kui see nii selge oli ja miks ei kaasatud ei USA-d ega tippkohtumise otsuseid ega midagi muud, et äh, see, et see direktiiv peaks hõlmama kõiki tuletisinstrumente. komisjoni ähm, seisukoht on järelikult äh, suures osas muutunud, aga mina lähtusin komisjoni ettepanekust. sellest äh, me siis äh, räägime homme, kui me uuesti tagasi tuleme nende asjade juurde. ja mis puudutab backloading ut, siis ma olen nõus selle seisukohaga, mida siin korduvalt esitati, et on nii õiguslikke põhjuseid, ma olen seda oma raportis ka maininud, kui ka faktilisi põhjuseid, miks backloading ut äh, ei saa kasutada, et see, et alates jõustumise hetkest alles teki-, määruse jõustumise hetkest tekivad kleerimiskohustused. Äh, siis äh, erandid, raske juhtum. erinevalt sellest, mis öeldi, võib-olla mul ei ole mõnda Äh, mõnda infokildu, mis, äh, millest on räägitud mõnel telefonikonverentsil, aga praegu toimub kuulamine, mul on siin äh, ka tekst, mille eesmärgiks on küsida turuosalistelt, kas väikesed ja keskmise suurusega pangad peaksid olema kliirimiskohustusest vabastatud ja see ei peaks sõltuma mitte nende käibest, vaid bilansi mahust. tegemist on pangandussektoris täiesti erinevate mõistetega, et kui me siin oletame nüüd, et küm-, selleks summaks oleks kümme miljardit, see on äh, Frank Toddi äh, äh, seaduses kirjas Ameerikas, niimoodi me võime võtta ka mõne muu arvu, aga minu raportis ei ole seda siin kirja pandud, ma tõin selle arutelusse sisse, sellepärast et praegu toimub veel kuulamine. mina ei ole seda ettepanekut teinud, praegu on kõik veel lahtine. et selles küsimuses me võiksime ei peaks omaenda väikepanku panema ole-, halvemasse olukorda. me nägime seda Basel kahe puhul, et komisjon nõudis, et me võtaks direktiivi võimalikult kiiresti vastu, ei olnud mingeid erandeid ette nähtud väikeste ja keskmise suurusega pankadele ja tulemuseks oli see, et USA ei äh, hakanud selliseid asju kohaldama ja mujal ka mitte. nii et äh, ähm, mina sooviks äh, seda, et erandid oleksid võimalikult samad igal pool ja me peame sellest rääkima, aga härra Pearsonil on õigus, meil on vaja tõhusat äh, õigusakti ja tal on õigus, äh, turuosaliste poolt on tegelikult öeldud, et äh, tegelikult ei olnud minu mingeid riskantseid tuletisinstrumente, minu omad ei ole riskantsed, võib-olla naabri omad on, naaber jälle ütleb, et minu, minu asjadega on kõik korras, aga võib-olla naabril on mingeid riskantseid tuletisinstrumente et äh, me ei tohi siin järgi anda ja mina raportis ka ettepanekuid ei teinud selle kohta, vaid ma üritasin panna paika esmaülesandeid, kas me siis pärast, äh, et me pärast võiksime mõelda, et mõningates punktides on vaja võib-olla mingit eriregulatsiooni. ja nüüd kommentaarid kolleegide kohta ja ma ei tea, kas kaks äh, riiki on nõukogus vastu või see ei ole üldse minu jaoks oluline, vaid äh, oluline on see kolleegiumide koosseis ja nende ülesanded. koosseis äh, annaks võimaluse nendele riikidele, kel ei ole eriti palju tuletisinstrumente, kellel ei ole suurt turgu, kellel ei ole mingit ving-, äh, suuremahulist börsitegevust, et äh, neil oleks ka võimalus osaleda. aga äh, need kolm põhilist finantskeskust, mis Euroopas äh, olemas on, et neid äh, võivad jälle väiksemad riigid hakata blokeerima. et me võime rääkida siin äh, koosseisust, aga me, aga hoopis teine asi on ülesannete küsimust. kui on tegemist üksnes konsulteerimisega, siis minu pärast võivad nad alles jääda, aga kui tegemist on vastutusega, siis tähendaks see esmalt võimu äravõtmist loomulikult äh, ESMA võib vajada seda, et äh, riiklikud äh, järelevalveasutused teda toetaksid, aga kontroll anda liikmesriikidele et loa andmine on võimalik üksnes siis, kui kolleegiumid on oma seisukoha välja töötanud, siis minu meelest see ei ole tasakaalustatud, me peame sellest veel rääkima kolmandad äh, riigid, ähm, koostalitlusvõime ja nii edasi, komisjon on seda ju teadlikult piiranud ja mina võtsin aluseks komisjoni teksti. Äh, komisjon on seda teadlikult piiranud äh, rahas arveldatavate paben-, dokumente, väärtpaberitega, need ei ole süsteemselt süsteemi seisukohalt olulised, me võime sellest rääkida, aga koostalitlusvõime äh, üldist äh, laiendamist on minu meelest väga, see on minu meelest väga problemaatiline, see nõrgestaks süsteemi, looks uusi süsteemseid riske ja pärast ei ole üldse kellelgi mingit ülevaadet enam. see siis ähm, sellest, nii palju siis äh, esmase kolleegiumide seisukoha kohta ma olen huvitatud sellest, et ma kolleegidega ja komisjoniga suudaks välja töötada võimalikult äh, võimalikult pädeva äh, seisukoha, sest äh, nõukogu on huvitatud oma pädevuste säilitamisest ja mitte kõik sellest, mis äh, nõukogus on arutelus olnud, ei ole nii mõttekas, kui seda me täna kuulsime. nii et sotsiaaldemokraatide variraportöör, ma tänan selle eest, et te mind olete toetanud ja mis puudutab äh, äh, erandeid kliirimiskohustusest äh, üheksakümmend päeva, kuus kuud, me võime rääkida sellest, aga ma ei arva, et asjakohane oleks see, et kui ühel ainsal päeval on kliirimiskünnist ületatud, siis otsekoha on va vaja täiendavaid tagatisi, suuremat omakapitali ja nii edasi. see, seda minu meelest ei saa nõuda. kas äh, seda tähtaega lühendada, selle, seda me võime arutada. mis puudutab kapit-, algkapitali, siis see on muidugi äh, suvaline number, lihtsalt ma olen siin kahekordistanud seda algset viit miljonit, kas sellest piisab, äh, selle kohta võiks komisjon äh, meile veel paar sõna öelda. ja ma arvan, et proua Bowles rääkis paljudest olulistest küsimustest, milles mul on äh, samasugune seisukoht, eriti selles osas, mis puudutab indikaatoreid äh, ja, ja teavitamiskohustust, et neid äh, tuleb teisiti hinnata kui kli-, kleerimiskohustust. kui tuleb kõikidest nendest lepingutest teada anda, siis on äh, võimalus äh, neid riske ka iseseisvalt hinnata, lisa, liita kokku erinevad äh, klassid ja nii edasi, seetõttu teavitamiskohustust ei tuleks piirata. Äh, küsimus see puhul tuleks keskenduda sellele, et kus ähm, tekib kliirimiskohustus ja kus see on mõttekas ma tänan selle küsimuse tõstatamise eest, et mis on spekulatiivne. see on raske teema, seda ei ole veel keegi suutnud lahendada, praegune arutelu toimub Prantsusmaa mitteametliku dokumendi asus, alusel, iga liikmesriik teeb oma ettepanekuid, Prantsusmaa, Ühendkuningriik ja Saksamaa esindavad teistsuguseid huve kui Malta, Küpros ja Läti, see on täiesti mõistetav. sest kui rohkem kui kaks kolmandikku äh, turust on äh, Londonis, siis loomulikult äh, tuleb Londoni poolt esitatud argumentide paikapidavust kontrollida. see on olulisem, olulisem kui see, et iga liikmesriik kaasatakse sellesse teavitamiskohustuse süsteemi, sest kõik liikmesriigid lihtsalt ei ole olulised süsteemse toimimise seisukohalt. roheliste kolleeg ütles, et ähm, erandid ei tohi olla liiga suured. ma ei ole praegu teinud üldse mingeid ettepanekuid, ma lihtsalt äh, loobusin sellest, hoolimata sellest, äh, et seda nõuti, ma lihtsalt ütlesin, et ma olen äh, siin põhjenduspunktides ähm, mõningad äh, kohustused esmale pannud. proua Swinburne, eriti mis puudutab pensionifonde, olen ma täpselt samal arvamusel, et, äh, et äh, erinevad tagatissüsteemid on vajalikud, see on ka see derivaatide klasside eristamine ja erinevad nõudmised äh, millega hakkab ESMA tegelema ja ka see küsimus, et kuidas ennast kaitsta, kui tegemist on pankrotijuhtumiga, need on väga olulised küsimused, et kuidas varahaldust äh, hinnata. ma arvan, et me leiame siin äh, ühise lahenduse. ja viimane märkus, mis puudutab pensionifonde, tegemist on äh, asjaga, mis on eriti oluline Hollandile, nendel on ka teistsugused pensionifondid kui teistel riikidel ma arvan, et äh, teie huvi selle vastu, et äh, alt-, et leitakse äh, mingid alternatiivsed tagatise vormid, mida järelevalveasutused kontrolliksid ja lubaksid, et see on mõistlik, see ei puuduta mitte üksnes riiklikke fonde, vaid ka, vaid ka ettevõtete pensionifonde kõige laiemas mõttes. Euroopas on mõned suurettevõtted, kellel on väga suured äh, Eh, pensionifondid ja keda see tõesti väga suures, suurel määral puudutaks. aitäh, küsimus on nüüd, et eh, mi-, millised tähtajad me paika paneme, ette oli nähtud viieteistkümnes märts, see on eh, kaks seda on seal liiga vähe, võtame näiteks selle sama nädala lõpu, et äh, seitsmeteistkümnes märts näiteks, äh, et siis meil oleks võimalus äh, veel sellel nädalal pidada läbirääkimisi enne, kui on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. Ma tean, probleeme on ka tõlgimisega, aga ei, ei ole ette näha seda, et nõukogus tõutaks kokkuleppele ja et meil aega väheks jääks. ma teeks ettepaneku, et et äh, me siis vähemalt, kui me seitsmeteistkümnendat ei saa panna, siis paneks paika, et tähtaeg oleks kolmapäeva õhtu, et kui me ei aitäh! sekretäriaat ütles mulle, et meil võib tekkida probleeme tõlgetega. ma korraks arutan seda asja okay.. me loeme siin päevi kokku, sellepärast et, et tõlkidele tuleb teatud arv päevi aega anda um,. I, I think. ma arvan, et mm, meil tuleks võtta praegu arvesse seda, et raportöör on palunud äh, tähtaja edasilükkamist kolmapäevale, seitsmeteistkümnendale märtsile. üldiselt ma olen nõus, kui see asi on tehniliselt teostatav. kuueteistkümnendale. kuueteistkümnenda õhtu hästi, teeme siis nii, avaldame kellelegi kuskil survet, nii et, et me saame muudatusi esitada kuni kuueteistkümnenda märtsi õhtuni. muudatusi arutame siis neljandal aprillil ja üritame hääletada siis kahekümnendal aprillil komisjonis. suur aitäh kõigile. kas kellelgi on mingeid muid küsimusi, minul ei ole, siis on istung lõppenud, aitäh